Bonjour à toutes et à tous. Euh, une bonne réunion est une réunion qui commence à l'heure. Nous allons... tere, alustame. alustame täpselt lootuses, et meiega ühinevad peagi ka teised kolleegid. alustame päevakorra vastuvõtmisest. palun, kas ma võiksin paluda vaikust? sekretäriaat soovib, et punktides kuus ja seitse järjekord muutuks, seega me alustame Pakistani missiooniga, et arutada siis öö, äh, tammi infrastruktuuride tugevdamise finantseerimisküsimust arutada. kas kellelgi on vastuväiteid? ei ole seega oleme päevakorra vastu võtnud. Teile on kolmanda märtsi istungi protokoll, kas keegi soovib protokolli muudatusi teha? kui, siis andke istungi lõpuks sekretäriaadile teada, kui ei, siis on see vastu võetud. nüüd kaks küsimust komisjonile. kõigepealt esitab küsimuse äh, proua Keller, kes, see puudutab mitmeaastast finantsraamistikku ja seejärel äh, käsitleme arengupoliitikat. küsimused on teile laiali jaotatud inglise ja prantsuse keeles. alustab proua Keller Je vais d'abord donner la parole à la Commission. Mais oui, mais d'abord. Euh, annan sõna komisjonile. Ok. Donc, est-ce que la Commission, enfin, la Commission, euh, ce serait bien qu'elle donne la réponse Pardon kas komisjon soovib sellele küsimusele vastata? ma ei tea, kuidas ma seda tegema pean, aga ma ei näe ei prillidega ega prillideta. aga nüüd palun komisjon Madame Bourgat, c'est à vous. Euh, Bourgat, teil on sõna. Bonjour. Euh, oui, donc euh, nous avons eu... Äh, suur aitäh. Me saime küsimuse, mis puudutab mitmeaastast finantsraamistikku. Ja ähm, eriti just, äh, mis puudutab seda, mida ütles volinik Malmström. ma ei tea, kas äh, ma pean teile küsimust äh, ka kordama, tegelikult teil on küsimused äh, olemas. jah, me oleme teadlikud proua Malmstromi ettepanekute osas ning me oleme tulevase finants perspektiivi osas teinud ettepanekuid äh, ähm, siseasjade peadirektoraadile, äh, kes ei ole veel äh, põhjapanevaid ettepanekuid teinud sellega seoses, mida nad tahavad ettepanekus refinantseerida. seetõttu me tahame arutelusid jätkata nendega, aga praegusel hetkel on olukord selline, et meie ettepanek on toetada äh, Äh, siseneda peadirektoraati teatud piirangutega. meie oleme valmis omalt poolt äh, nõus olema sellega, et sisesõidu peadirektoraat finantseerib oma äh, instrumenti kolmanda peatüki all tegevused välisriikides kuid siis, kui seda austat-, kui sellega seoses austataks kolme põhikriteeriumi, mis on ääretult olulised. Äh, ja need kriteeriumid ei välista teineteist, need on paralleelselt eksisteerivad kriteeriumid. Äh, see kõik peab vastama äh, Euroopa Liidu huvidele. Nende tegevus peab olema Euroopa Liidu huvides ja siseasjade peadirektoraadi pädevuses, tegevused peavad olema lühiajalised ja ainult lühiajalised ning need ei tohi olla ametlik arenguabi OECD raamistikus me ei ole nõus sellega, et seda kõike tehakse selliselt, et see kahjustab finantsinstrumente peatükis neli, eriti temaatilisi instrumente, sellepärast et immigratsiooniküsimused on oluliseks prioriteediks eh, väljaspoole suunatud arenguabi eh, raamistikus. Need tegevused, millest me räägime, ei ole rangelt võttes arengu küsimusi puudutavad tegevused ja seetõttu ei taha meie olla nõus mingisuguste äh, äh, rahastuste ülekandmistega äh, temaatilistest programmidest siseasjade peadirektoraadile. meie leiame, et neljanda peatüki ümbrus tuleb säilitada, sellepärast et keskpika ja pika perspektiivi tegevused arenguabi küsimustes äh, ei saaks kahjustatud. ma arvan, et see vastab äh, küsimusele ja kui te tahate veel selgitusi meie poolt, siis ma annan neid äh, hea meelega. kas te võite selle vastuse meile ka kirjalikult hiljem edastada? suur aitäh ja proua Keller, palun. jah, suur aitäh. ma tahan, et asjad täiesti selgelt oleksid. Teie siis ei ole selle vastu, mis puudutab tege-, Hõmme ettepanekut, äh, siis kui äh, tegemist ei ole arengabirahaga, vaid äh, sisese peadirektoraadi rahaga ja seni, kuni see tegevus ei lähe vastuollu Euroopa Liidu välissuunalise tegevusega. kas ma sain õigesti aru? kõnelejal puudub mikrofon. kõik sõltub sellest, äh, mida te konkreetselt silmas peate, kui me räägime äh, tagasihoitust ja äh, taasintegreerimisest. kõigepealt ma tahaksin öelda, et see, et siseasjade peadirektoraat tegeleb välisasjadega, on midagi uut, aga noh, põhimõtteliselt meil ei ole midagi selle vastu, kui sa vastad nendele kolmele kriteeriumidele. jah, raha on oluline Mm, tagasivõtulepingutega seoses, aga siin me räägime ähm, inimestest, kes siis saadetakse tagasi. väga sageli öeldakse, et neil inimestel e, väga sageli öeldakse, et äh, ei ole rahalisi vahendeid, et inimesi tagasi saata ja seetõttu saadetakse nad meile kui me räägime siin äh, mobiilsuspartnerluse rahastamisest, mis on pikaajalised partnerlused, äh, äh, mis on Euroopa Liidu liikmesriikide ja kolmandate riikide institutsioonide vahel loodud selleks, et parandada suutlikkust ja aidata rändevooge paremini juhtida ning eh, inimesi eh, oma koduriikidesse tagasi saata, siis eh, seda saab defineerida arenguabina ja siinkohal me ei ole nõus. kui me räägime lennupiletite ostmisest, siis jah, kui me räägime pileti ostmisest, siis jah. Need tingimused, mis paika on pandud, peaks väljendama Euroopa Liidu konkreetseid huvisid, need peavad olema lühiajalised tegevused ja ähm, tegemist ei tohi olla ametliku arenguabiga. suur aitäh, ütleb äh, proua esimees ja nüüd saame liikuda edasi proua Sargentini küsimuse juurde. annan sõna komisjonile, kes äh, saab äh, siis sõna, palun. Thank you, Madam Chair. The question was uh, related to suur aitäh, proua esimees. küsimus äh, puudutab äh, investeeringuid õliliiva valdkonda Aafrikas. esimene küsimuse osa äh, on seotud selle investeeringu mõjuga Euroopa Liidu kliima või arengueesmärkidele meie tahaksime siinkohal rõhutada seda, et Euroopa Liidu eesmärgid keskenduvad jätkusuutlikule arengule, kliimamuutuste arutelude raamistikus äh, ÜRO-s. me teeme tööd selle nimel, et äh, edendada äh, madala süsinikuheitmega poliitikate protsesse. me oleme endiselt kindlad selle kaheprotsendilise temperatuuri tõusu küsimuses ning sel eesmärgil rakendab komisjon ellu mitmeid programme nii piirkondlikul tasandil kui riiklikul tasandil Aafrikas ja praeguseni ei ole äh, need investeeringud äh, toetanud äh, õliliiva kaevandamist. hoopis vastupidi tegelikult. ja üleilmsel tasandil, kui me räägime läbirääkimistest, siis me usume ja me teeme tööd selle nimel, et jõuda üleilmsele kliimamuutusealasele kokkuleppele kui selline kokkulepe lähikuudel sõlmitakse, siis asjaolu, et Äh, süsiniku hinda investeeringusse kaasatakse, äh, tagab selle, et investeeringud õliliiva kaevandamisse muutuvad majanduslikult vähem atraktiivseks. Äh, teise osa puhul tuleb öelda seda, et siin mainitakse Aafrika ja Euroopa Liidu energiapartnerlust, tegemist on pikaajalise dialoogiga ja ähm, konkreetse koostööga Euroopa Liidu ja Aafrika vahel ja siin on eesmärgiks parandada juurdepääsu ähm, kliimasõbralikele äh, ja jätkusuutlikele ning mõõduka hinnaga kliimateenustele. Äh, siin on eesmärgiks äh, vähendada energiateenustele, vabandust, ja siin on eesmärgiks vahend-, vähendada ähm, fossiilkütuste kasutamist. selle kokkuleppe raames Aafrika ja Euroopa Liit on kokku leppinud aastaks kaks tuhat kakskümmend äh, ehitada äh, vähemalt kümne tuhande megavatised äh, jaamad. ja eriti keskendutakse just taastuvatele energiaallikatele, nagu näiteks tuuleenergia. ja küsimuse kolmas osa nüüd, siin räägiti aastatuhande arengueesmärkidest, meie toetame aastatuhande arengueesmärkide saavutamist Äh, keskkonna jätkusuutlikkus äh, on midagi, millele me tähelepanu pöörame, kaasa arvatud äh, kliimavaldkonda mm, kuuluvate kulukohustuse vallas ja mm, raha ei ole eraldatud õliliiva kaevandamiseks. komisjon toetab erinevaid algatusi mis puudutavad paremat haldust äh, Aafrika institutsionaalses raamistikus ja erinevatel tasanditel tegutsedes äh, usume me, saame Mm, mõistlikult ja kasulikult panustada Aafrika partnerite abiks ja selleks, et nad saaksid äh, võtta mõistlikke otsuseid ja teha häid lahendusi, aitäh. no thank you, chair, that was a very extensive answer, thank you. ei, ma ei soovi midagi öelda rohkem, see oli väga põhjalik vastus, aitäh. micro. Excusez-moi. Mais qui va, nous devions accueillir Monsieur Li Yanping. Je pense qu'il va venir euh, un petit peu plus tard. Moi, je n'ai pas de communication. kolleegi veel ei ole, ma ei tea ka veel, kas ta täna üldse tuleb, aga ma arvan, et me peaksime üle minema viienda päevakorrapunkti juurde. kas komisjon tahab midagi omalt poolt lisada? ei siis võtame päevakorrapunkti seitse. see puudutab meie komisjoni reisi Pakistani. härra Dežneva oli delegatsiooni juht. härra Deva, annan sõna teile, et te saaksite rääkida meile oma delegatsiooni visiidi järeldustest. As a privilege to lead a small delegation of aitäh, mul oli au eh, eh, juhtida väikest eh, aktiivsete tublide parlamendiliikmete delegatsiooni Pakistani kolmeks päevaks, käisime vaatamas, mis on aset leidnud nende rahadega, mille me oleme Pakistanile andnud. me oleme Pakistanile andnud päris suure summa raha, kõige suuremad humanitaarrahad, mis on läinud kuni sada viiskümmend miljonit selleks, et äh, aidata humanitaarkriisiga, mille põhjustasid üleujutused. väga varakult mõistsime me, väga varakult me suhtluses äh, Pakistaniga saime teada, et äh, see on kõige suurem humanitaarkatastroof, mida me teame, kaheksa miljonit inimest olid sunnitud oma kodudest lahkuma nende üleujutuste tõttu, väga palju inimesi kannatas äh,. Äh, puudusid äh, korralikud sanitaartingimused, äh, puhas vesi, toit ja nii edasi. ja seetõttu oli meie ülesandeks minna ja vaadata, mis on toimunud äh, selle humanitaarrahaga, sada viiskümmend miljonit, ülemineku arengutoetus viiskümmend kolm miljonit ja siis ka tuvastada Äh, mis, mis on veel Pakistani valitsuse ees olnud enne, kui me sinna läksime, rääkisid komisjon ja meie suursaadik Pakistani, et äh, on probleeme, mis on seotud sellega, kuidas Pakistani valitsus on kasutanud, on äh, tegutsenud selle kriisi puhul ja kuidas on humanitaarabi etapist üle mindud arenguabi etappi, aga minu suureks üllatuseks, ka minu kolleegide suureks üllatuseks tuvastasime me, et äh, Pakistani poolsed partnerid, eriti just äh, katastroofi haldamise äh, amet on seal suurepäraselt tööd teinud ja ma ei taha siin jääda tagasihoidlikuks, sellega on tehtud tööd sellega, et äh, uute, uuestesse kodudesse viia poolteist miljonit inimest, nad on taasasustatud äh, ja sellistes majanduslikes tingimustes, kus nende edu on võimalik ja seda on tehtud üheksa kuu jooksul üleujutustest kuni meie visiidini. see on märkimisväärne saavutus, arvestades äh, seda näiteks, mis juhtus pärast tsunamit, kui neli aastat võttis aega selleks, et oma kodudesse tagasi viia kahekümnendik sellest äh, inimeste hulgast sellistesse piirkondadesse, äh, kus on võimalik äh, ka jätkusuutlikult edasi tegutseda. nii et Äh, Pakistani ametivõimud on siin ära kasutanud Pakistani armee, et parlamendis on arutatud seda, kas äh, sõjaväge peaks kasutama selleks, et äh, humanitaarkatastroofide puhul aidata, aga siin on suurepärane näide sellest, kuidas nad kasutasid neid võimalusi, mis neil kohapeal oli, selleks, et inimesi oma kodudesse tagasi asustada, kasutades ära nende suurt, suurt armeed. ning seda on kasutatud ära väga hästi Need inimesed äh, on nüüd päästetud. ei olnud mingisuguseid koolerapuhanguid, äh, haigusi, mingisuguseid epideemiaid selle perioodi vältel, sest et neil oli väga tõhus masinavärk, millega inimesed kodudesse tagasi asustada. nii et äh, kõik need inimesed, kes muretsevad selle üle, kas humanitaarkatastroofide puhul peaks kasutama armeed, peaksid asjade üle mõtlema ning mõtlema selle üle, kas me oleme äh, rohkem huvitatud sellest poliitikast, et kas sõjaväge kasutada või mitte, või sellest, et inimesed kodudesse tagasi saaksid, et me säästaksime nende elusid. ja minu arvates on tegemist esmaklassilise näitega äh, sellest, näiteks äh, Haitil sellist asja aset ei leidnud aasta ja veidi hiljem on äh, Haiti täpselt samasugune kohutav segadus, nagu ta oli, samas Pakistanis on see töö tõhusalt tehtud saanud Äh, nüüd on küsimus, kas nad liiga ennetavalt äh, liikusid humanitaaretapist arenguetappi. Äh, siin on lõplikku otsust teha veel vara, aga võin öelda, et olin positiivselt üllatunud, seda olid ka minuga koos olnud kolleegid, sellel, kuidas, kui tõhusalt see olukord on lahendatud saadud. meil oli äärmiselt äh, huvitav rida kohtumisi kõrgete ametnikega Pakistanis, kohtusime ÜRO eriesindajaga, kes äh, juhib ÜRO tegevuse arenguaspekte seal, aspekte seal, me kohtusime peaministriga, kes meid väga lahkelt vastu võttis. me olime seal kaks päeva enne seda, kui äh, härra bin Laden leidis oma lõpu äh, kui mina naasesin Londonis ja ütlesin, et olin just olnud äh, Pakistanis, siis tekkis nendel küll küsimus, et mida ma seal tegin. aga minul siiski mitte midagi ei olnud tegemist äh, äh, härra bin Ladeni kurva lõpuga. aga jah, see kõik tabas mind väikse üllatusena. me olime Serena hotellis, mis on umbes kolmkümmend miili sellest kohast, kus äh, Äh, härra bin Laden äh, einestas või mida iganes ta seal tegi. ja meile tuli tõesti see, kogu see toimunud väga suure üllatusena. meil olid äh, kohtumised ka Protivo Bacalaga, kes on ÜRO põgenike ülemkomissari esindaja. ja leidsime jällegi hea loo, mida rääkida sellest, kuidas on hea ning tõhus humanitaarabi anda. Euroopa Liitu kiideti tema algatuste eest EKOS programmides. meie partnerriigid on alati EKOt kiitnud tõhusa tegevuse eest meil oli veel üks kohtumine Aasia Arengupanga vanemökonomistiga, kes muretses äh, teatud äh, infrastruktuuri probleemide üle, mis äh, pärast üleujutusi Pakistanis tekkinud on, need, kes teist Pakistanis käinud on, pealinn ning ülejäänud riik on nagu, nagu kaks täiesti erinevat majandusruumi. ja siin on ka üks nali, suursaadik ütles, et mina elan seitse miili Pakistanist, sest äh, see on tõesti niivõrd erinev kogu ülejäänud riigist. Äh, meil oli äh, visiit äh, koha peale vee sanitaarprojekti, meile anti turvistatud autod ja nii edasi, politsei eskort oli meil sireenidega. aga me käisime sellises külas, kus me kohtusime äh, kõige vaesemate inimestega, keda ma kunagi kuskil maailmas äh, olen äh, näinud, nad tõesti elavad vähem kui dollariga päevas, võib-olla isegi vähem kui viiekümne sendiga päevas, aga nad olid äärmiselt lahked meie vastu. me arutasime nende probleeme ja probleem tegelikult on väga lihtne külas ei ole kanalisatsiooni, nii et äh, kõik see, mis, äh, kõik äh, need jäätmed on küla ümber sellises nagu basseinis. Neil on erinevad haigused, probleemid sellest, sest ametivõimudel ei ole vahendeid selleks, et kanalisatsioonisüsteem luua, luua selliseid asju, mis meie, mida meie võtame iseenesestmõistetavalt nii et see on siis üks nendest programmidest, äh, mille lõpetamis, millega lõpulejõudmist on Euroopa Liit äh, väga huvitatud, tuhandete kärbeste keskel oli meil äh, kohtumine, kus me arutasime seda, kuidas võiks seda kanalisatsioonisüsteemi parandada sellistes külades, mis asetsevad pealinna ümbruses meil oli ka planeerimiskomisjoni aseesimehega kohtumine Äh, tema tegeleb äh, pika perspektiivi probleemide uurimisega Pakistanis. Pakistan on äärmiselt äh, õrnas olukorras olev riik, ma arvan, et siin on hetkel ka ehk inimesi Pakistani missioonist. see tundlik olukord peegeldub selles, millised on need Äh, piirangud, kindlasti teate ka küsimusi, mis on seotud Afganistani piiriga, terrorismiga, ebastabiilsusega, härra bin Laden ja tema äh, kaastöölised äh, Taliban ja samas on tegemist tuumariigiga. nii et meil on tegemist äärmiselt keerukate struktuuridega erinevad äh, jõud tegutsevad seal ja samas selline petlik äh, äh, äh, tegutsemine, see kõik peegeldus ka selles, kuidas me hiljem avastasime, et härra bin Laden oli kolmkümmend miili sellest kohast, kus meie viibisime ja kuidas pakistanlased sellest mitte midagi ei teadnud, seda ma tõesti seletada ei oska. aga kui me arutasime neid küsimusi Pakistani ametivõimudega, Äh, e, eriti äh, välisminister härra Kaaniga, siis äh, arutasime seda pikka perspektiivi GSP, GSP pluss, kuidas Pakistani rohkem siduda Euroopa Liiduga, tekstiilid ning muu Pakistani eksport, mis võiks võimaldada Pakistani majandusel kasvada, et meie kaubandussuhted paraneksid äh, Äh, arutasime ka seda, mida GSP pluss äh, nõuaks, see nõuaks mitte ainult seda, et Pakistan kirjutaks alla ICCPR-ile, vaid äh, selle peab viima sisse ka Pakistani õigussüsteemi, Pakistani parlament peab ratifitseerima need lepingud, mis Pakistan alla kirjutanud on näiteks piinamise vastu, tsiviilpoliitiliste õiguste kaitsmise poolt ja nii edasi ja millegi ratifitseerimine ning rakendamine on aga kaks erinevat asja. ning me ütlesime nii peaministrile kui välisministrile, et me peame nägema, et nende rahvusvaheliste lepingute ratifitseerimine peab nüüd too-, kaasa tooma ka nende rakendamise. Nad äh, võtsid äh, täpselt teadmiseks meie nõuded ja meie arvamused nendes küsimustes, meile räägiti ka uuest muudatusettepanekust number kaheksateist äh, Pakistani põhiseadusesse, millel on tohutud mõjud riigi tulevikule. siin läänes äh, ei ole me päris selgelt sellest aru saanud, see tähendab seda, et äh, võimu üleviimine Islamabadist provintsidele on tegelikult väga suur nüüd Pakistani provintsid hakkavad äh, käsutama politseijõudusid, mineraal, loodusvarasid, maad ja nii edasi. ja see tähendab seda, et riigi struktuur saab nüüd väga niisugune konföderatsiooniline, mitte isegi enam föderatsioon, vaid konföderatsioon. ja minul isiklikult on mure selle üle, kas see tsenter suudab uue struktuuri alusel provintse koos hoida, aga nemad on leidnud, et see on õige moodus, kuidas tegutseda, Balutšistan, Punjab, Efeti piirkond ja need loode territooriumid on nüüd föderaalselt hallatavad eh, osariigid, kus on tohutult eh, lokaliseeritud kohapealset eh, regionaalset võimupädevust. üks asi, mida me enne oma reisi aru ei saanud, oli see, kui palju on laiali lagunenud Pakistani valitsemisprotsess. nii et tahtsime seda veidi uurida ja näha, kuidas asjad kulgevad aga isegi mis puudutab humanitaarabi, arenguabi, siis eh, ilmselt on provintsid edaspidi need, kellel on juhtroll selles, et asju koha peal korraldada, mitte aga keskvõimul. Eh, soovime neile edu selles uues eh, laiali lagunenud struktuuris. aga siis me lahkusime riigist ja äh, Äh, hakkas toimuma ootamatuid asju, tabati Osama bin Laden, ma ei tea, milline on olukord Pakistanis praegu nüüd, mis puudutab ameeriklasi, stabiilsust, Afganistani Taliban, Pakistani Taliban, terrorismivastane võitlus, aga ma tõesti soovin äh, Pakistani inimestele ning valitsusele, mis on nüüd nautinud kõige pikemat demokraatiaperioodi äh,, et, et väga märkimisväärne on muidugi see, et kaks ja pool aastat ongi kõige pikem demokraatia periood, mis riigi ajaloos on olnud, aga me peame aitama Pakistani äh, tulevastel kuudel äh, oma demokraatiat säilitada, aitäh. aitäh, härra Tõiva. see oli suurepärane kokkuvõte teie visiidist nüüd tahaksin tervitada meie hulgas Hiina delegatsiooni härra He Langpingi juhtimisel. me tervitame teid meie komisjoni koosolekul. ja nüüd annan sõna härra Cashmanile. suur aitäh, ma tahaksin tänada härra nad teevad selle suurepärase äh, ettekande eest ja ma arvan, et see rõhutab, kui olulised sellised missioonid on äh,. sellised missioonid aitavad meil näha koha peal, kui tõhus on Euroopa Liidu äh, Ähm, tegevus äh, koostöös teiste ametitega või organisatsioonidega, nagu näiteks ÜRO. ja nagu härra Teevagi olen minagi huvitatud äh, sõjaväe kaasamisest äh, humanitaarabi äh, andmisesse. mina ei ole selline inimene, kes Haiti küsimuses seadis küsimuse alla selle, kas tegemist peaks olema Ameerika sõduriga, kes lapse lämbumisest päästab või Euroopa Liidu sõdur oluline on see, et äh, laps päästetakse, nii et äh, inimeste pühendumus sellistes olukordades on just see, mis on oluline ja seetõttu ma jagan härra Teeva seisukohta äh, selles küsimuses. nagu te ütlesite, tegemist on positiivse näitega, hea edulooga ja samuti on huvitav kuulda sellest võimu äh, mm, uuest struktuurist äh, regionaalsel tasandil, mida te siin mainisite. me oleme seda küsimust siin komisjonis ka arutanud. ma olen programmi läbi vaadanud ja lugupeetud proua esimees, ma tahaksin öelda eh, neile, kes selles missioonis osalesid, et tegemist on järjekordse väga hea näitega selle kohta, eh, kuidas on tehtud ära väga hea töö, eh, inimesed on teinud tööd pikki päevi ja selle töö eest parlamendi saadikud ja sekretariaat ei saa äh, kiitust. Äh, positiivseid sõnu võib meediast väga harva selle kohta näha äh, töö algab sageli kell seitse, kell kaheksa hommikul ning tööpäevad lõpevad väga hilja õhtul. ja seetõttu ma tahaksin teid õnnitleda tehtud töö eest. härra Deva, ma tahaksin omalt poolt öelda, et mulle näib, et ei ole kokku kokku nagu sattumus see, et äh, veidi aega pärast seda, kui teie lahkusite, leiti ka bin Laden üles äh, kuulujutud, et äh, luureteenistus külastas härra bin Ladenit ja talt küsiti, et kas te helistate härra Teevat või USA-d ja härra Obama ütles, et ta võtab siis leebema variandi ehk siis USA. aga ärgem nüüd naljatage Ehm, oluline on teha koostööd riikidega, kellega meil on pikaajalised koostööd. Ehm, sest ehm, selliste sündmuste puhul on eh, näha, kuidas riigid selliste küsimustega, selliste probleemidega tegelevad ja kuidas nad eh, edasi suudavad liikuda. ja ma tahaksin eh, öelda nööš, et ma tunnen sind juba päris pikka aega, aga äh, sinu definitsioon diskreetsusest äh, jääb minu äh, mõtetesse veel kauaks äh,, kui sa rääkisid äh, sireenidest ja muust igal juhul äh, ma tänan teid. Äh, mina ei taha arenguküsimust kannatusi ja, ja teiste inimeste kannatusi parteipoliitika vankrit rakendada. mina äh, õnnitlen teid äh, tehtud töö eest ja selle raporti eest, aitäh! Euh, suur aitäh! ma hakkan aegamöödi kahtlema kas pole tõe, järsku on tõesti põhjuse ja tagajärje vahel seos. muuhulgas, kui me räägime bin Ladeni saatusest. aga ma tänan visiidi kokkuvõtva ees, kokkuvõtva ülevaate eest, kuid nii mõneski osas tekitab see meis rahutust, ehkki Pakistanis on tehtud head tööd loodetavasti on nad võtnud nüüd asjad tõsiselt käsile. Eva Jolie ja mina eh, tegime ülevaate Pakistani olukorrast aasta tagasi augustis ja minu meelest on oluline, et me annaksime olukorrale poliitilise hinnangu. seda enam, et Pakistan on suur ja vägagi haavatav riik ja eh, te viitasite sellele ka täiesti õigustatult oma kokkuvõttes ma ei tea, kas Araabia maade liiga delegatsiooni esindus on Pakistanis juba avatud. aga kas poleks mitte õige aeg, et Euroopa välisteenistus avaldaks seal oma esinduse selleks, et Euroopa Liitu tunnetataks Pakistanis ka kui reaalselt eksisteeriva ühendusena? nii, nüüd annan sõna kolleeg Joseskule. To... ma räägin kreeka keeles, äh, nii et pange palun kõrvaklapid pähe. ma teen omalt poolt kaks kommentaari kõigepealt tahaksin öelda, et me tõesti näeme, et humanitaarabi on äh, vajalik selleks, et äh, inimestel oleks võimalik ära elada, kui sa pead elama äh, vähem kui viiekümne sendi eest päevas, siis ei ole oluline, kas raha tuleb Euroopa Liidust või mujalt, oluline on see, et abi sinuni ka jõuab Äh, mina osale-, mina tahtsin osaleda missioonis, äh, mis käis Pakistanis, aga kahjuks ma ei saanud seda teha ja mul on väga hea meel, et härra Deva meile täna ülevaate andis sellest missioonist. ma tahaksin õnnitleda teda tehtud töö eest äh, selle missiooniga seoses. on näha, et siin on tehtud väga hea töö ära. Pakistan on tuumariik. ja äh, riigid, kellel on tuumarelv. ei peaks minu arvates äh, saama humanitaarabi. Äh, mis puudutab bin Ladenit, siis minu silmis oli tegemist mõrvariga ja ma arvan äh, samas, et äh, seda küsimust oleks pidanud lahendama teisiti. Äh, konstruktiivset tulevikku ei saa üles ehitada siis, kui käituda hullemini kui sinu vaenlane. mõned aastad tagasi mõisteti härra Karadžitš meedia poolt hukka, aga äh, täna me ei teagi veel, kas õiglus pääseb võidule või mitte selles küsimuses. ma ei taha siin segadust tekitada, ma ei äh, poolda äh, terrorismi, ma usun äh, kohtusüsteemi ja kohtusüsteem peaks võimaldama meil kõigil end kaitsta. suur aitäh, nüüd saab sõna komisjon, härra Kosta, palun. no, ja ken- The question be uh, uh just rephrase. proua Kosta, palun. kas äh, küsimus võiks ümber sõnastada? Ähm, ähm, siin äh, räägid, siin tahetakse teada komisjoni töö nähtavusest äh, seoses. kas te palun kordaksite veel küsimust, kinnitaksite, et ma sain küsimusest õigesti aru? minu küsimus on väga lihtne. milline on äh, uue välisteenistuse lisandväärtus? kas äh, see aitab kaasa Euroopa Liidu paremale mm, nähtavusele ja mõistvusele Pakistanis, kas äh, poliitiliselt rääkides nad tunnevad seal, et Euroopa Liidu roll on paranenud välisteenistuse loomise tõttu? ja selle uue teenistuse tõttu, mis meil nüüd Pakistanis on. ma arvan, et välisteenistus peaks äh, vastama sellele küsimusele, ma küsisin seda tegelikult ka härra Teeva käest. tundub, et härra Teeva äh, on äh, suure avatud teadme teos, võib-olla tahaks härra Teeva kõigepealt mm, vastata härra Kõõrens pani mind siin äh, kummale toolile istuma, kui nii võib öelda. enne kui ma midagi ütlen, äh, siis ma tahaksin äh, tervitada härra Li Chongpinni siin omalt poolt, kes on Sõpruse assotsiatsiooni aseesimees ning tervitaksin härra Gilead, proua Zangroningit, kes on siin Pekingist Äh, ning äh, teisi delegatsiooni liikmeid. ääretult oluline on mõista, et välisteenistus ja äh, tema kohalolek Islamabadis ei ole tegelikult nii ilmselge. Nad püüavad küll, aga Euroopa Liidu saatkond ei ole diplomaatilises mm, piirkonnas, on väljaspool seda äh, ja teised äh, saatkonnad äh, mängivad diplomaatilises äh, ringkonnas väga olulist rolli, aga meie suursaadik Islamabadis teeb kõik, mida ta suudab. ta oli väga abivalmis meiega suheldes ja tegi ära väga palju tööd selleks, et meie missiooni aidata ning tagada see, et me saaksime selle info, mida me otsisime, nii et me täname teid, teda tema tegevuse eest. välisteenistus ei ole äh, veel oma ülesannete kõrgusel, ehkki ta peaks olema. Äh, nagu mu sõber siin ütles, võib-olla on veel liiga vara selle jaoks. no aga elame-näeme. ma ei taha poliitiliselt sellel teemal tegelikult väga kommenteerida sellepärast et kolleeg mõistab minu poliitilisi seisukohti selles küsimuses. ja äh, täna saadeti kiri kõigile Briti saatkondadele äh, üle kogu maailma ja seal äh, räägiti välisteenistusest ja sellest, et ärge laske välisteenistusel oma tööd üle võtta. aga mis puudutab, ah, ta on äh, kadunud siit, äh, mis puudutab äh, abi andmist riikidele, kellel on tuumarelvad, siis see sõltub. kui me ei aita Pakistani stabiliseerida, siis ma arvan, et see tuumapomm muutub veelgi ohtlikumaks aga kui me aitame äh, Pakistani äh, stabiliseerida ja kui me tahame, et Pakistan mängiks äh, olulist rolli rahvusvahelise kogukonna täieõigusliku liikmena, siis Pakistani stabiliseerimine on väga oluline, sest et stabiilne Pakistan on olulisem kui mittestabiilne Pakistan. niisiis minu Kreeka sõbra küsimusele oligi see minu vastus, lugupeetud proua esine-, esimees. Je, vous savez très bien que M. Goerens est taquin, M. Deva. Donc... me teame, et härra Pöören ei jäta seda šanssi kasutamata, kuid annaksin esialgu sõna kolleeg Cashmanile. parlamendisaadik, jah äh, tahtsin lihtsalt öelda seda väga ilmselgelt asja, et Briti välisministri arvamus on üks arvamus paljude hulgas ning ei esinda Euroopa Liidu enamust, aitäh. Je vais maintenant passer la parole euh, au service extérieur, monsieur Aino Marius. Monsieur Marius äh,. kolleeg Marius, palun, välisteenistusest. Yes, thank. aitäh tahaksin välisteenistuse nimel samuti õnnitleda parlamendisaadikut härra Devat ja tema kolleege eduka missiooni eest, mida härra Viigemark, delegatsiooni juht, mulle rääkis teie visiidi kohta, oli see, et ta oli väga tänulik selle eest, et te kasutasite võimalust tõstatada rida küsimusi, mis Euroopa Liidule muret tekitavad teie vestlustes äh, ametivõimudega, eriti sellised küsimused nagu Pakistani reservatsioonid ITCPR-i osas äh, äh, ning me oleme teile selle eest väga tänulikud. nüüd, mis puudutab delegatsiooni äh, ja välisteenistuse rolli, siis Pakistanis on meil täiesti dekontsentreeritud delegatsioon, mis on täiesti funktsioneeriv ja tegevuses. hetkel tegeleb see eh, eesistuja tööga Islamabadis, sest ehk siis Euroopa Liidu delegatsioon vastutab äh, sellest, et organiseerida vastavaid kohtumisi Euroopa Liidu liikmesriikidega, on, delegatsiooni juht on Euroopa Liidu nimel läbi viinud demarši, ehk siis võib öelda, et eh, töö koordineerimine, nähtavus eh, on kindlasti suurenenud. ja mis puudutab eh, asukohta, siis on kava et Euroopa Liidu delegatsioon kolib diplomaatilisse enklaavi, aga sellega läheb ilmselt veel mõni aasta, sest eh, me peaksime seal ehitama diplomaatilises klaanis uue kontorihoone, aitäh. okei okay.. nii. nüüd kui me räägime raporti muudatusettepanekutest, siis neid me võime arutada ka hiljem, aga nüüd me käsitleme arengumaade tammi infrastruktuuride tugevdamise rahastamisküsimust. see teema on eriti oluline seoses kliimamuutustega ja nüüd ma annaksin sõna kolleeg Nirš Teevale. aitäh proesineni see raport, eh, millel on nüüd kuuskümmend seitse muudatusettepanekut, eh, on jõudnud siin parlamendis oma lõppetappi ning loodetavasti hääletame selles osas homme komisjonis ja siis saadame selle täiskogu ette. miks see raport on oluline? see raport on oluline selle tõttu, et eh, poolteist miljardit inimest nende sissetulek sõltub Himaalaja veesüsteemide olukorrast. Himaalaja liustike sulamine on neli, neli korda kiirem kui äh, äh, polaarpiirkondade sulamine ja põhjus, miks äh, see sulamine on nii kiire, sellel ei ole mitte midagi pistmist äh, kliima soojenemisega. põhjus selleks, miks nad nii kiiresti sulavad äh,, Äh, ja äh, kollane jõgi Brahmaputra Hiinas, Yangtze, äh, kõik need jõed on varsti veest ilma ja põhjus, miks vett ei ole ja miks liustikud nii kiiresti sulavad, on asi, mida kutsutakse süsin-, mustaks süsinikuks see tuleneb sellest, et äh, tahm äh, puuküttel olevatelt instrumentidelt äh, jõuab Himaalaja jääleustikele, mistõttu leeustikud hakkavad sulama kiiresti, tekivad sellised tohutud veekogud, mis on väga ohtlikud, hetkel on selliseid järvi umbes kolmsada Himaalaja ümbruses, sellest on, nendest on äh, Äh, fotosid, nad võivad iga hetk läbi murda, allavoolu äh, üle ujutada ja inimesed mõrvata. ja siin on äh, selline valujoon selle piirkonna ümber, aga mitte keegi selles piirkonnas ei tee mitte midagi selleks, et peatada liustike kiirendatud sulamine sest äh, minu äh, raport soovitab, et loodaks ÜRO agentuur Hiina, India, Pakistani, Nepaali, Bhutani ja Bangladeshi jaoks, et nad saaksid kokku koguneda ning peatada selle liustike sulamise, praegu ei tee selles osas keegi mitte midagi. ehk siis Euroopa Liit äh, peab sekkuma mingis väga kauges piirkonnas ning juhtima oma naabrite ja sõprade Äh, tähelepanu sellele, et poolteist miljardit inimest vajavad seda vett selleks, et kasutada riisi ja ellu jääda ja kui selles osas päris kiiresti midagi ette ei võeta, siis äh, sureb väga palju inimesi nälga. see on põhimõtteliselt selle raporti eesmärgiks äh, aga kuna mul tekkis raskusi keskkonnakomisjonis, seal see asja struktureeriti, äh, siis äh, on selle raporti nimi nüüd see, et äh, ehitatakse tammi infrastruktuur. tegelikult ei ole sellel tammidega mitte midagi pistmist, tegemist on ülemaailmse kliima, kliimakriisiga, mis Himaalajas aset leiab, keegi sellele tähelepanu ei pööra see ei olnud isegi Kopenhaageni tippkohtumise päevakorras ja ma ei tea, kas see üldse jõuab kellegi tippkohtumise päevakorda aga see on midagi sellist, millele me tähelepanu peame pöörama ning mul on äärmiselt hea meel, et täna on siin minu Hiina sõbrad, minu Pakistani sõbrad, nüüd on siia vaja ka veel minu India, Nepaali ja Bhutani sõpru, et me saaksime hakata mõtlema selle üle, mida selle probleemiga ette võtta. aitäh kas teie, härra Kõõrens, sooviksite midagi öelda? komisjon, palun. Euh, suur aitäh. nagu me rõhutasime juba märtsis, kui seda raportit siin esmakordselt arutati, on meie seisukoht selles, et me peaksime olemasolevate võimaluste raames tegelema selle küsimusega. ja meil on praegu hea meel teile teatada. et sõlmitud ülemaailmse kliimamuutuste vastu võitlemise alliansi raames on võimalik rakendada ulatuslikke meetmeid. ja kahe tuhande üheteistkümnendal aastal on kavas läbi viia ühisaktsioon Bhutaniga, praegu toimuvad meil Bhutani valitsusega läbirääkimised. ja ka nende läbirääkimiste käigus me tõstatasime liustikujärvede sulamise teema me arutasime seda teemat ka Põllumajandusministeeriumiga. ja äh, meile öeldi või oli see vist mingi teine juhtikaga seotud ministeerium, äh, kes väitis, et ka nemad teadvustavad endale täiel määral seda liustikujärvede sulamise probleemi. Äh, Bhutan püüab leida sellele küsimusele lahenduse üldise kliimamuutuste vastu võitlemise tegevuse raames. kliimamuutuste vastu võitlemise tegevustiku raames me aastal kaks tuhat kaksteist sõlmida ühis, koostöökokkuleppe Nepaliga selleks, et äh, regionaalse lähenemisviisi kaudu, nii nagu härra Teeva seda sooviski, äh, suuta teadvustada kogu äh, see probleemi olemust piirkonna elanikele me palusime ka kolleege, et ka nemad esitaksid meile oma nägemuse selleks, et me saaksime eh, vajalikul, vajaduse korral lülitada uued momendid oma tegevuskava, suur aitäh! Je... Je... Qui est-ce qui parle Ah oui. Non, mais d'abord, je passe la parole à Monsieur Goerens, qui l'avait demandé, et après, nous. Kõigepealt saab sõna härra Goerens. Palun Oui, je, euh, je voudrais vous confesser quand même euh, ma. Euh... mina seda teemat väga põhjalikult ei valda, sellega on tegelenud kolleeg Teeva, aga küsimus on väga terav no mäletan, et juba varasemalt, kui me rääkisime niisugustest projektidest, siis me keskendusime liigselt tehnilistele üksikasjadele. meie kolleeg Teeva koostas oma algatusraporti ju selleks, et me teadvustaksime endale seda probleemi tervikuna Äh, fakt on ju see, et Himaalajas liustikud sulavad. see on tõepoolest erakordselt oluline teema. kuid et me peaksime siinkohal haarama omapoolse initsiatiivi selleks, et käivitada jätkusuutlikke programme, vaat selles osas tuleks siiski järele mõelda ma ei tea, kas äh, selles küsimuses on meil vajalikud ka teadlaste seisukohavõtud või ekspertarvamused või on selleks juba liiga hilja, kuid ma siiski leian, et niisuguse algatusraporti eelduseks ja, ja sisuks peaks olema tuginemine ekspert, ekspertarvamustele. sest on äh, väga õige ja hea tõstatada see teema, kuid me peame mitte ainult teemasid tõstatama, vaid vaatama ka, kuidas meil õnnestub tõepoolest neid probleeme, mis niisugustes raportites tõstatatakse, lahendada on võimalik. tahtsin tänada härra Teevat raporti eest. minu meelest on see väga oluline teema, kuid ma leian, et kuldne kesktee on keskel nagu ikka. sest iga ilmaasjata seda kuldseks keskteeks ei kutsuta. on ju ometi olukordi, kus öö, on öö, oluline tuua välja just ökoloogilised öö, teemad, sest öö, need määratlevad väga sageli kogu probleemi lahenduse ja selles mõttes tahaksin ma toeta härra Kürensi ettepanekut, kes rõhutas, et meil on väga oluline jälgida, millal seda teemat tõstatada. seda enam, et on maailmas teistsuguseid piirkondi, kus see teema on ka äärmiselt oluline. pidagem kas või silmas teadlaste seisukohti Antarktikas toimuva suhtes ja võib juhtuda, et me peame nende teemadega tegelema kiiremini, kui me tegelikult seda tahaksime. aitäh! kolleeg Levin, palun. Uh, suur aitäh. vabandan, et äh, nii äh, hilja tulin ja nüüd sõna võtan, aga pidin esitlema oma raportit kalanduskomisjonis ja siis sealt siia jooksma. tahtsin tänada härra teevad selle raporti eest, me oleme ühel nõul selles osas, et äh, meil on suur vastutus selle eest, et piirata CO kahe 2 Äh, emissioone ning äh, takistada kliima soojenemist, aga samas peame vähendama ka seda äh, tahma ja süsiniku kooslust ja liustike vähenemist ning toetame härra Teevat siin tema püüdlustes seda teha. liustike sulamise kiirenemine Himaalajas ja teistes mägipiirkondades on karm peame meeles pidama, et kõigepealt kannatavad need äh, piirkonnad üleujutuste käes ja hiljem põua käes äh, metsade kadumine ning äh, põllumaade ülekasutamine on samuti olukorda kõvasti hullemaks teinud. ÜRO raport liustike sulemise kohta Himaalajas näitavad, et on vaja teisi lahendusi peale suurte tammide, peab paremini haldama maad, paremini haldama äh, veevarusid, et neid mõjusid vähendada. Himalaja on juba see piirkond maailmas, kus on kõige rohkem tamme, see suured tammiprojektid on äh, puudutanud miljoneid inimesi, kes on oma, sunnitud oma kodudest lahkuma ning äh, mõjud, suured tammid on mõjutanud ka nende inimeste elatusallikaid, kes elavad äh, allavoolu ning tundlikke ökosüsteeme. enamikel tammidel on sedimenteerimine, eriti just Himaalajas, see tähendab seda, et äh, Eh, veekogumist on vähenenud, vähendatud ja irooniliselt puudutab see just nelja suuremat tammi ning võimalik uus tamm on samasuguse olukorra ees aja jooksul, suurem sedimenteerimine, see tähendab seda, et meie arvates see ei ole alati lahenduseks suured tammid eh, ei ole suutnud eh, toota nii palju elektrit, anda nii palju Äh, vett või kontrollida nii palju äh, üleujutuskahjusid, kui me oleme nende jaoks ette näinud. nii et igasugused uued tammiprojektid peavad saama hinnatud äh, vastavalt Maailma Tammikomisjoni töösoovitustele. see komisjon rõhutab vajadust konsensuse järele inimeste käest peab küsima nende nõusolekut. erinevad alternatiivsed variandid, et vastata igasugustele vajadustele, näiteks irrigatsioon, vee kogumine, hüdroenergia, neid peab hindama enne, kui hakatakse kavandama mingeid uusi konkreetseid tammiprojekte ning äh, seetõttu oleme me esitanud terve rea muudatusettepanekuid äh, sellele raportile, mille eesmärgid on need, mida kirjeldasin ning äh, loodame, et raportöör nendega ka nõus on, aitäh. Merci beaucoup, la commission a-t-elle un point à, enfin pas un point, mais quelque chose à ajouter aitäh, kas komisjon soovib midagi lisada? ei? härra Teeva, sel juhul on teil sõna. aitäh, äh, proua esinaine. Lähme äh, nüüd tagasi ja vaatame paari hetke jooksul seda probleemi sellel probleemil ei ole mitte midagi pistmist ülemaailmse kliima soojenemisega. see kliima soojenemine võib seda probleemi hullemaks ajada, aga mina helikopteris lendasin kaheksateist tuhande jala kõrgusel, sellel kõrgusel on väga keeruline hingata, ja nägin seda vee akumulatsiooni, mis on äh, juhtunud kogemata nende tohutute tammide taga, mis ei ole mitte inimese poolt tehtud, vaid looduslikud tammid. Äh, me oleme näinud fotosid äh, kõikidest nendest järvedest, äh, nendest tammidest, mis võivad murduda ja tekitada probleeme. Need tammid on juba olemas, see vesi on juba kogunenud sinna, miks see vesi sinna kogunenud on, seda seetõttu, et lõigatakse maha puid, eriti just Indias ja Pakistanis ning neid puid põletatakse äh, ahjudes, äh, mis tekitavad äh, tahma, süsiniktahma, mis siis langeb lumele ning seetõttu sulamine kiireneb. tegemist on kohutava asjaga, puud raiutakse maha, et neid põletada, põlevad puud tekitavad tahma, tahm tekitab sulamise, sulamine tekitab äh, üleujutused ja siis hiljem põuad, kui äh, jõed jäävad kuivaks ja siis ei ole ka enam ühtegi puud, mida raiuda, et põletada ja ei ole ka vett selleks, et äh, kasvatada riisi. nii et see on see probleem, millega peavad tegelema riigid, mis asetsevad Himaalaja ümber, selleks, et äh, tuleb lõpetada puude maharaiumine ning nende põletamine toidu tegemiseks. asi ongi nii lihtne Äh, vesi sulab neli korda äh, nii kiiresti kui äh, mis toimub, see, mis toimub põhja ja lõuna poolusel ning muude sulamiste puhul. nii et kui nüüd need asjad siin omavahel segamini ajada ja rääkida sellest kliima soojenemise argumendist ja selle puhul ju väga palju toimub igasugust eitamist, siis äh, imalate puhul me teame, et need tammid on tekkinud selle tahma tõttu, see on tõestatud, me näeme, et vesi koguneb, me näeme, et on tekkinud need kunstjärved, ma võin teile näidata kolmesadat fotot kolmesajast järvest, mis niimoodi tekkinud on. see on nüüd siis midagi sellist, kus India, Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh ning Hiina äh, peavad kokku saama võib-olla ÜRO egiidi all selleks, et selle probleemiga tegeleda, sest vastasel juhul jäävad jõed kuivaks, Brahmaputra jääb kuivaks, Hiina suured jõed jäävad kuivaks. ning see on täiesti eraldi probleem sellest ülemaailmse kliima soojenemise küsimusest ja aitäh proua Löövinile tema suurepäraste tehniliste muudatusettepanekute eest, ma ei ole selles küll väga osav ja minu büroo on väga tänulik teile nende tehniliste muudatusettepanekute eest, mille te olete esitanud ning hea meelega kiidan kõik nad heaks, aitäh! aitäh! hääletame selles osas homme, kahekümne viiendal mail nüüd me jõuame kaheksanda päevakorrapunkti juurde. see puudutab poliitilist raamistikku, millega toetatakse arenguriike toidukindlustatuse probleemide lahendamisel. nüüd annan sõna raporti tutvustamiseks sõna proua Gabriele Zimmerile. aitäh proua esimees, kallid kolleegid, ma tahaksin kõigepealt tänada teid kõiki selle eest, et mul avanes võimalus seda raportit koostada. asi on selles, et tööprotsessi käigus öö, avanes mul võimalus väga paljusid asju juurde õppida, ainuüksi kas või sellepärast, et nii Euroopa avalikkuses kui ka väljaspool Euroopat on toiduainetega kindlustatuse küsimus olnud öö, viimastel kuudel tõsise tähelepanu keskmes veendusin, et huvi selle raporti vastu on oluliselt suurem kui ainult meie komisjonis Euroopa Parlamendis tervikuna. sellesse, selle vastu tunnevad huvi ka teised, kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, sest see teema mängib väga olulist rolli ja öö, seda enam, et öö, selle kaudu loodetakse seda, et Euroopa Liidu abi eh, toiduainetega kindlustamisel on eh, tulevikus senisest efektiivsem. Eh, meie tööfaasi saatis väga aktiivne asjaomaste organisatsioonide huvi, muuhulgas Maailma Toiduabiprogrammi organisatsioonide, aga ka ÜRO toiduainetega kindlustatuse eriesindaja poolt. see näitas meile, et äh, Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu liikmesriigid, aga ka Euroopa Parlament tunnevad selle teema vastu tõsist huvi, seetõttu tahaksin tänada äh, kolleeg Valerit, kes aitas meid ja mind iseäranis tõsiselt sel-, sekretäriaadi poole pealt selle raporti koostamisel. tahaksin tänada ka variraportööri, kes juba ettevalmistaval etapil osales meie töös. kahjuks ei õnnestunud meil korraldada juunikuuses vastavasisulist kuulamist. oleme sunnitud selle lükkama pärast suvevaheaegsesse perioodi ja mulle tundub, et see annab meile siis aga võimaluse selle küsimuse põhjalikumaks arutamiseks täiskogu istungil. minu arvates on väga oluline, et terve parlament teadvustab selle äh, probleemi olemasolu ja et me arutelu käigus suudame tagada selle äh, dokumendi vastuvõtmise võimalikult laiapõhjaliselt mm, äh, ma tuginesin selle koostamisel kahele komisjoni teatisele mis puudutab kõigepealt e-, Euroopa Liidu poliitilist raamistikku arenguriikide toidukindlustatuse tagamisel ja ka teist analoogset teatist, kuid praeguseks on ilmnenud, et see raamistik, mille tegelikult teatises mm, mis te, mida tead, tegelikult teatis kehtestab, on osutunud juba ebapiisavaks ja me peame seda raamistikku laiendama seepärast pöörasin erilist tähelepanu sellele, et raporti projekti toetaks komisjon, et komisjon tõepoolest äh, toiduaine kindlustuse küs-, kindlustam-, toiduainetega kindlustamise küsimusega tegeleda, et ta pööraks tähelepanu toiduainete kvaliteedile, õigele toitumisele seetõttu leian ma et oleks tore, kui komisjon lähitulevikus eh, koostaks paralleelselt lähikuudel omapoolse teatise. kui me räägime raporti koostamise ajast, siis ma leian, et me su-, et me peaksime suutma korraldada arutelu paralleelselt energeetika küsimuste lahendamise ja nende arutamisega G kakskümmend ja G kaheksa kohtumisel. Need on kohtumised, mis arutavad küsimusi. Need on kohtumised, kus tõepoolest on võimalik langetada konkreetseid lahendusi, pööra-, pöörata iseäralis-, iseäralis-, is-, iseäranis tähelepanu nende küsimuste lahendamisele, võtta vastu reaalseid otsuseid, sest äh, meil on väga oluline teadvustada endale, et maailmas on suurenenud äh, nälga tundvate inimeste hulk pärast kahe tuhande kaheksandat aastat, ehkki ma ei saa nimetada konkreetseid arve, kuivõrd vastavasisulised ÜRO statistilised andmed esialgu puuduvad raportis püüan pöörata suurt tähelepanu küsimustele, mis on seotud põhimõtte õigus toidule rakendamisega. ma mõistan, et Euroopa Parlamendiski on selles osas väga erinevad seisukohad, muuhulgas ka meie komisjonis, kuid ma leian, et selline äh, Äh, õigus toidule põhimõte väljendab suveräänsust ja on teatud mõttes ka demokraatlikkuse väljendus, mida, mis peaks leidma rakendust erinevatel tasanditel, muuhulgas ka kohalikul tasandil, mistõttu ma leian, et selle põhimõtte sätestamine selles raportis on erakordselt oluline. see viitab, äh, see pöörab kohalike võimuorganite tähelepanu selle probleemi lahendamise vajadusele kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide piirkondades. raport sisaldab erinevaid hinnanguid, mida on kinnitanud väga erinevad ametkonnad. tahaksin rõhutada, et juhul kui me aastatuhande eesmärkide saavutamise käigus püüame lahendada nälja ja alatoitumisega seonduvaid probleeme, siis me peame muutma oma senist arenguabi viisi, sest kui investeeringute osatähtsus üle oda on, järjest väheneb, siis me peame endale aru andma, et me ei saavuta neid eesmärke, mistõttu tuleb selles osas langetada põhimõttelisi muudatusi. tutvustasin ka selle raporti töödokumenti ja püüdsin sellega viidata ka sellele, et on olemas terve rida spekulatsioone, mis puudutab põllumajandust ja põllumajandustooteid. seetõttu me toetame Prantsuse G kaheksa initsiatiivi, millega viidati sellele, et me, et Euroopa peab siinkohal olema pioneeri rollis, näitama eeskuju ja me, Euroopa peab näitama, et kõikvõimalikud spekulatsioonid, mis puudutavad põllumajandustooraineid, äh, neile tuleb lõpp teha, et see meie, see tegevus peab olema läbipaistvam, äh, et põllumajandustooted peavad jõudma turule õigel ajal et nendega ka, ka börsidel spekuleerimine futuuride osas peab lõppema. Need on need momendid, mida pean selles raportis oluliseks. ma leian, et neid tuleb sellesse raportisse ka kaasata. ma leian aga ka seda, et me peame iseäranis rõhutama väiketalunduse tähtsust. sest on ju oluline rõhutada et arenguriikides, iseäranis vähim arenenud riikides töötab kaheksakümmend protsenti põllumajanduses kuid, kuid üheksakümmend protsenti neist ei suuda ennast ära toita. minu arvates on see lihtsalt äärmiselt kohutav statistika. see tähendab aga ka, ka seda, et maailma poliitikas tervikuna ja ka Euroopa Liidu seadus äh, andluses peab midagi muutuma, et niisugusele olukorrale lõpp teha. see on minu meelest erakordselt oluline, et me selles osas saavutaksime konsensuse. me peame nõudma liberaliseerimist, dereguleerimist ja tollide kaotamist. kuid äh, samas endale aru andma, et see ei ole viimastel aastatel kaas-, endaga kaasa toonud öö, äh, alatoitluse ja näljahäda vähenemist. samas on aga Euroopa Liidul kanda vastutus selle eest, et ajal, mil me oma energiapoliitikas teeme rõhuasetuse kestlikele energiakandjatele ja taastuvenergiatele, et sellega ei kaasneks äh, äh, põllumajanduskultuuride kasvatamise pindalad. me peame endal äh, Äh, me peame endale ka aru andma, äh, et eriti oluline on maaomandi küsimus, ei saa ometi lubada, et teatud isikud või teatud riigid endale äh, suuri põllumajanduslikke pindu ahnitseksid kui me räägime Euroopa Liidu põllumajandusraamistikust, vastavatest direktiividest, siis ei tohi unustada, et terve rida liikmesriike äh, läheb oma teed äh, ja ei äh, tee nagu kuulmagi seda, et on olemas vastavasisuline üle-euroopaline Euroopa Liidu poliitika, järgides eeskätt isiklikke konkreetse rahvusriigi huve ja see olukord on tegelikult muutunud järjest teravamaks ja see on tulnud ilmsiks eeskätt toiduainete hindade äh, tõusu tingimustes. Äh, samas on süvenenud äh, protsess, mille käigus suurfirmad ostavad üles põllumajanduslikku maad Need on need momendid, millel tahtsin peatuda. loomulikult äh, on teisigi olulisi teemasid, äh, kuid kõiki neid ei saa kaasata sellesse raportisse, kuid võib-olla on võimalik neid siiski sisse kirjutada mm, teiepoolsete muudatusettepanekute põhjal. tahaksin rõhutada, et minu olulise, minu jaoks on oluline ka toiduainejäätmete teema Äh, iseäranis, kui silmas pidada, et neid on väga palju, samas kui me räägime endiselt näljahädadest ja alatoitlusest. me peame endalt küsima, eeskätt demograafilisi arenguid silmas pidades, milline on äh, maailma äh, elanik, maailma rahvastiku toiduainete vajadus lähiaastakümnetele, mida me mõtleme kvaliteetse toidu all ja kuidas me kasvatame maailma elanikkonna selle nimel, et nad tervislikult, teadlikult tervislikult toituksid. mida me teeme selleks, et tööstusriigid, muuhulgas ka Saksamaa liitvabariik teevad selleks, et äh, varustada toiduainetega aruanne, arenguriikide elanikkonda mina ise leian, et tegelikult ei peaks olema mitte maailma avalikkuse ja tööstusriikide asi, vaid e-, eeskätt nende riikide enda asi, kus elavad nae-, vaesust ja nälga tundvad inimesed. suur aitäh ma tahaksin õnnitleda proua Zimmerit selle suurepärase raporti eest, ka mina tahaksin mõningaid kommentaare teha. Äh, täiesti tõsi on see, et üleilmse toiduainetega kindlustatuse küsimus on ääretult oluline küsimus ja see küsimus peab Euroopa prioriteetide hulgas esiko-, äh, äh, ühe, olema ähm, kõrgel kohal Euroopa Liit suurendab äh, toiduabi osakaalu arenguprogrammides äh, ja maks finantstehingutelt äh, võiks sellele kaasa aidata, kuna selle abil saab lisavahendeid koguda, see aitaks eriti just kõige väiksemaid tootjaid kui rääkida äh, nendest, äh, kellel ei ole piisavalt äh, toitu ja arvatakse, et neid inimesi on umbes miljard, siis me me peame ütlema, et tegelikult on väga raske mm, öelda, kui paljud inimesed on näljas väga palju on äh, väikesi ettevõtjaid, äh, keda juhivad äh, paljuski naised ja neid on majandusraskused väga suuresti mõjutanud. meie jaoks on ääretult oluline see, et me annaksime eksporditagastusi kriiside puhul selleks, et äh, selliseid tootjaid aidata. Äh, Euroopas on väga palju sektoreid, mida on kriis tõsiselt mõjutanud. me peame vaatama, kuidas äh, integreerida omavahel humanitaar- ja arenguabi. me peame seda tõhusamalt tegema, me peame paremini siduma omavahel kiireloomulise abi ja arenguabi. mina esitan ka selleteemalisi muudatusettepanekuid. härra Pammen saab järgmisena sõna, palun suur aitäh, proua esimees! ma arvan, et see raport on ääretult hea raport ja see näitab, mil määral on kontekst, kontakt muutunud äh, maailma arengu ja arengupoliitika valdkondades. maaelu arengu ja põllumajanduse eelarve on vähenenud äh, kaheksateistkümnelt protsendilt Äh, arengu abilt äh, ähm, ühe koma kolmele protsendile ja nüüd äh, see on jälle suurenemas. ja mul on väga hea meel, et see trend on muutunud, vaatame sellele, et see muutus toimus majanduskriisi tõttu. kui mina tulin põllumajanduskomisjonist siia komisjoni, siis ma olin šokeeritud, kui ma nägin, et mitte keegi ei rääkinud põllumajandusest ja maaelu arengust ja mul on hea meel, et see on nüüd muutunud. mõned märkused minu poolt äh, ma esindan siin Pratitsia Toiat, kes äh, vabandab, et ta ei saa siin olla variraportöörina sotsiaaldemokraatide nimel, äh, selleks, et kommenteerida proua Zimmeri väga suurepärast raportit. mõned asjad siiski. ma arvan, Äh, Gabriel, et äh, te täiesti õigustatult äh, rõhutate vajadust tegeleda kaubaspekulatsioonidega ning kui te rõhutate vajadust reguleerida turgu ähm, kaubapõhiste tuletusinstrumentide osas, oluline on rõhutada ka nii-öelda maa endale ahnitsemist ja maaga spekuleerimist Ehm, ühist põllumajanduspoliitikat tuleks reformida selliselt, et see ei ehm, takistaks ehm, põllumajanduse arengut arengumaades. ma olen samas pessimistlik, sellepärast et komisjonis räägitakse palju mitmeaastasest finantsraamistikust, aga muudatustest ei räägita sellest ei räägita, et Euroopa eelarve on vaja kohaldada ähm, vajadustele kahekümne esimesel sajandil äh, see mõte, et tulevikus ekspordisubsiidiumid äh, ära kaotada, on ähm, peaaegu kõigi poolt äh, tagasi tõrjutud ja mina arvan, et ekspordisubsiidiumid on häbiväärsed ja neid ei tohiks lubada. Ähm, äh, need subsiidiumid on vähenenud, aga need tuleks üleüldse ära kaotada. mina omalt poolt äh, Gabriela, äh, pakuksin välja artikkel kolme osas muudatusettepaneku. artiklis kolm te ütlete, et te kutsute üles Euroopa Liitu toetama põllumajandust arenguabiprogrammi abil ning toetama riiklikke programme selles osas tahaksin mina öelda, et tegelikult ei peaks toetama nii palju just põllumajandust kui sellist, vaid maaelu arengut. ma olin eelmisel nädalal Keenias, Kirde ja Loode Keenias, seal on maapind väga kuiv, talunikud on vaesed ja kuivanud jõgedes inimesed kaevavad selleks, et otsida vett on täiesti selge, et selleks, et sellistes piirkondades äh, ellu jääda talunikuna ja tegutseda, äh, peab äh, olema võimalus oma tooteid, näiteks liha, transportida, lisaks on vaja koole, haiglaid, teid ja kogu taristut selleks, et kaubandus saaks toimuda ja seetõttu mina ei poola mitte ainult äh, põllumajanduse toetamist, vaid äh, maaelu arengu toetamist üldisena. aga üldiselt rääkides on tegemist väga hea raportiga ja see puudutab äh, isegi toidusuveräänsuse teemat, mis tegelikult põllumajandusaruteludes on tabuteema olnud siiani. aitäh! suur aitäh ja nüüd härra Köörens, teil on sõna. suur aitäh, lugupeetud esimees Gabriele Zimmer on koostanud väga huvitava raporti. ta on äh, teinud väga huvitava analüüsi ja ma olen temaga saanud mitmel korral ka rääkida selle töö raames, mis ta on teinud. Äh, ta on teinud tõesti väga põhjalikku tööd. ma arvan, et äh, rahvusvahelise kogukonna suhtumine äh, Äh, sellesse küsimusse, mille proua Zimmer on äh, tõstatanud, on olnud äh, liiga reaktiivne, kui nii võib väljendada. Mm, paljud teist kindlasti mäletavad, et rahvusvaheline kogukond tegeles selle küsimusega viis aastat tagasi, siis kui Maailmapank hakkas selle küsimusega tegelema ja see toimus pärast aastakümnete pikkust vaikust äh, sellel teemal ja ühtäkki hakkasid kõik äh, rääkima põllumajandusest, aga äh, arutelus puudus ühtsus minu arvates on olnud äh, palju liialdusi ja ebaühtsust selles arutelus ja mm, vastupidiselt minu eelkõnelejale ähm, arvan ma, et ja ma tavaliselt olen temaga nõus, arvan ma, et meil ei ole ilmtingimata vaja mm, Euroopa tasandil äh, endale tuhka pähe raputada. ta ütles, et kui jagada probleemi kolmekümnega, kui rääkida äh, ekspordisubsiidiumidest, siis Äh, jah, loomulikult äh, me ei ole järjepidevad olnud. mina olen juba aastaid selle parlamendi liige siin olnud ja ma arvan, et põhimõtteliselt äh, räägime me samadest asjadest endiselt, aga maailm on selle aja jooksul juba põhjalikult muutunud ja seetõttu ma arvan, et me peaksime olema veidi kriitilisemad enese suhtes ma arvan, et me peaksime olema piisavalt mm, targad, vaatamaks just prioriteete. kui me räägime õige strateegia leidmisest, sellepärast et äh, me ei räägi siin lihtsalt äh, ainult toitumisest, me räägime pigem äh, erinevate aspektide koos vaatlemisest. Äh, kui ma vaatan rahvusvahelise süsteemi nõrkust äh, selle probleemi taustal, siis äh, ma olen tõesti meeleheitel. ma olen aastaid asjatult otsinud uurimust juhtivatelt organisatsioonidelt selles küsimuses ja seetõttu, äh, lugupeetud daamid ja härrad, meil on vaja väga palju tööd ära teha, kuna selliseid asju ei ole lihtsalt praegu olemas. ja teiseks ma tahaksin öelda, et paljud äh, riigid äh, ei ole, arenenud riigid ei ole öö, ähm, oma seisukohti välja öelnud, ma arvan, et riigid peavad ütlema, mida on valesti tehtud. ja täiesti hämmastav selle teemaga seoses on see, et me ei ole suutnud tulla välja koordineeritud lahendusega sellele probleemile ja eh, seeläbi me oleme arenguriigid eh, eh, jätnud ilma põhiõigusest, nimelt õigusest toidule. ma arvan, et see küsimus, mis puudutab äh, ettevõtteid ja riike, kes ostavad äh, põllumajandusmaad, on täiesti skandaalne ja mitte sellepärast, et nad äh, maad ostavad, vaid seetõttu, et äh, riikidele ei anta võimalust kasutada neid ressursse, mida nad vajavad selleks, et areneda. ma tahaksin rääkida ka veel kaubandusest sellega seoses tahaksin viidata millelegi, mida ütles Bill Clinton, kui ta äh, kõneles Ameerika senatis ja seda kohe pärast äh, Haiti äh, maavärinat. Bill Clinton tunnistas oma vastutust selles, et Haiti ei suuda piisavalt toitu toota Äh, teie, kes te Haiti ajalooga tuttavad olete, teate kindlasti, et äh, viiekümne aasta jooksul viimase viiekümne aasta jooksul on Haiti toidutootmise suutlikkus äh, suuresti vähenenud, dramaatiliselt lausa vähenenud ning Bill Clinton oli piisavalt vapper tunnistamaks, et tema on ka vastutav selle eest, ta ütles, et mul on häbi äh, Äh, ta ütles, et äh, kõik need küsimused, mis on seotud kaubandusega, mis on seotud äh, suhetega tööstusriikide ja arengumaade vahel, on selliseid, mille taustal ei tohi ära unustada põhiõigus, nimelt õigus toidule ma arvan, et proua Zimmer on äh, kõik need asjad, mida ma siin mainisin, aga oma raportisse äh, sisse pannud ja ma arvan, et see teeb talle ainult au. me ei saa asja siia paika jätta ja piirduda vaid äh, proua Zimmeri raportiga, ma arvan, et meil on vaja alalist raportööri sellel teemal Äh, mõned riigid on edulood, aga on sellised riigid nagu Zimbabwe, äh, mis näitavad, äh, kuidas ei tohi tegutseda. meil on monopol, meil on tõesti väga vähesed, kes maad siis omavad, enda käes hoiavad ning Ehm, kui me ei taha, et teised riigid ka Zimbabwe saatuses lõpetavad, siis me peame välja tulema intelligentsete nutikate lahendustega, ettepanekutega ja seetõttu arvan mina, et me peame arengumaadele andma võimu äh, omaenda vajadusi rahuldada äh,. Nemad peavad ütlema, mida nad vajavad. Neil ei ole praegu äh, õigust äh, nautida, neil ei ole praegu võimalust nautida ele-, elementaarseid õigusi, ehm, põhiõigusi ei austata. aga üleüldiselt eh, ma ütlen veel kord, et eh, proua Zimmer on teinud väga hea raporti, mis on heaks aluseks jätkamaks arutelusid sellel teemal, mis on ääretult oluline. ma tänan oma fraktsiooni nimel proua Zimmerit kogu südamest, aitäh! jah, härra Mitchell, palun um,. aitäh! tervitan seda raportit ning tänan kolleeg Zimmerit tema sissejuhatuse eest ning kommentaaride eest, mida ta tegi ja üldiselt ma toetan selle sisu. mina olin äh, raportöör äh, äh, toiduregulatsiooni osas ja märkimisväärne on see, et inimesed mässasid terves reas riikides, sest et neil ei olnud toitu, kui ma kohtusin arenguministrite nõukoguga siis äh, umbes kakskümmend kahekümne seitsmest lauaringi käigus ütlesid mulle, kui, miks nad ei saanud vastata parlamendi muredele ja leida see miljard eurot erakorralise toiduabifondi, mille komisjon välja pakkus, aga me jäime siin komisjonis ning parlamendis enda juurde ning äh, eelarvekomisjoni nõudmisel saime me selle miljardi äh, me võtsime selle ühtse põllumajanduspoliitika ülejäägist, mida nad ei tahtnud meile anda, aga siis me käisime ka erinevad fondid läbi ja leidsime sealt äh, miljard eurot ja mulle tundub, et me saime asjadega päris hästi hakkama. aga kui, mina arvan, et kui inimesed mässavad sellepärast, et neil toitu ei ole, siis äh, millist tüüpi empaatiat me üles näitame, kui me siin hakkame asjadele liiga pikalt mõtlema? leian, et see on oluline küsimus. mina usun Äh, vabasse turgu, aga mul on tunne, et mõnikord, kui äh, räägitakse vabadest turgudest, siis me ei räägi tegelikult turgudest, mis on vabad, me räägime vabast meediast, aga samas ajalehed, toimetajad mõnikord Saksamaal peavad tegema selle eest, mida Äh, boss tahab, et nad teeksid, sest et tema maksab äh, palga ja samamoodi minu arust turgudel on samuti inimesed, kes neid manipuleerivad. ja ma arvan, et oleks aeg äh, uurida seda toiduspekulatsiooni, toidufutuuride spekuleerimise küsimust ja ma arvan, et kolleegidel on täiesti õigus see küsimus tõstatada. ma arvan, et see peaks olema meie kõigi jaoks murepunkt. et inimesed lihtsalt ei hooli, millised on tagajärjed, nemad lihtsalt tahavad teenida oma kasumit ja kui me vaatame nüüd kogu seda äh, asjade toimimise eetika poolt, siis ma arvan, et see on küsimus, mida peaks põhjalikumalt arutama. mul on hea meel ka näha, et kolleeg Zimmer tõstatab äh, toitainete küsimuse ja on irooniline, et mõnedes arenguriikides on ülekaalulisusega probleeme, sest et inimesed söövad valesid toite, neid toite, mis on neile kättesaadavad kui vaadata seda, kui palju inimesi eh, sureb eh, mitte nakkushaigustesse sii- ja ma sain väga hea vastuse sellele küsimusele Bill Gatesil, kes eh, paar nädalat tagasi oli meie kohtumisel nakkushaigused mõjutavad noori inimesi, kes seetõttu ei, ei saagi vanaks, aga paljud äh, inimesed, just eriti naised, surevad äh, Äh, näiteks südamerabandusse just äh, nende dieedi tõttu ja seetõttu äh, toitlemise küsimus on äärmiselt olulised. kolleeg Jörens mainis Zimbabwe küsimust ning täiesti šokeeriv on näha, mis on juhtunud Aafrika toidukorviga. ajal, kui mina olin toiduabimääruse raportöör, siis Tai ametivõimud tulid välja ja ütlesid, et vaadake, meil on siin toitajate ülejääk. me võiksime toita Vietnamit ja Birmat ja tahtsin komisjoniga rääkida sellest, kuivõrd oluline on teha koostööd regionaalsete organisatsioonidega, riikidega seal piirkonnas grupina ning äh, kasutada näiteks antud juhul Tai valitsust meie nii-öelda agendina, et teha nendega koostööd selle piirkonda abistamisel ja ma arvan, et me peame küsima enda käest äh,, kuidas see on võimalik, et Tail on sellised toiduainete ülejäägid, samas kui teist sarnastes tingimustes riikide elanikud kõrvalriikides nälgivad ja ma arvan, et see on küsimus, millega peab tegelema tahan selle juurde tagasi tulla, see ei ole küll äh, lõpliku ja otsustava tähtsusega, aga kui inimesed äh, äh, omavad maad, neil on oma maa mõistlikus suuruses, siis nad kohtlevad seda maad erinevalt. Nad kasutavad seda maad mitte ainult selleks, et seda toitu, mis nad saavad sealt müüa, vaid kasutavad toitu ka oma perekondadele. me peame uurima seda, kuidas tegelikult saavutada olukord, kus inimesed, kellel hetkel maad ei ole, saaksid väikse maalapi, et nad saaksid äh, äh, ka osaluse oma olevikus ja oma tulevikus. ja ma arvan, et me peaksime aeg-ajalt ikkagi selle küsimuse juurde tagasi tulema. loomulikult on tegemist suure teemaga, ehk peaksime me äh, Äh, ametisse määrama püsiva raportööri selles küsimuses, aga see kindlasti peab meie päevakorda jääma ja ma arvan, et enamik punkte, mille proua Zimmer tõstatas, on punktid, millega ma võiksin nõustuda. peame need asjad loomulikult äh, läbi vaatama veel, aga tänan tema äh, poolt, teda tema poolt tehtud eest ning üldse usalduse eest. aitäh, härra Mitsu, härra Teeva, palun. Äh, aitäh, tahaksin tänada lihtsalt proua Zimmerit tema suurepärase raporti eest, olen nõus päris paljuga sellest, mida ta ütleb, aga ma olen tunduvalt äh, rahulikum äh, selles osas, mis puudutab äh, maatükkide kokkuahnitsemist, tema sõnastus minu arvates on siin äärmiselt emotsionaalne ja punkt kaks, isegi kui Saudi Araabia või mõni äh, selline rikas äh, Pärsia lahe riik omandab suure maa Äh, äh, mingisuguses teises riigis, siis see äh, riik, kes selle maatüki on omandanud, ei saa ju seda kunagi sealt ära viia, ta ei saa seda ju sealt välja lõigata, laeva peale panna ja enda juurde koju viia. nii et lõppkokkuvõttes vastutus selle maatüki eest on kohalikel ametivõimudel nagunii ning kui nendevaheline suhtlus läheb hapuks, siis kohalik ametivõim äh, Äh, riik saab selle maatüki lihtsalt natsionaliseerida ja seda on igal pool maailmas ka korduvalt juhtunud. nii et ja kaasa arvatud ka Sri Lankas, kus valitsus natsionaliseeris minu maad. nii et äh, see ei ole tegelikult äh, nii suur mure. jah, mul oli seal neli tuhat aakrit. ja üks päev oli see lihtsalt läinud nii et valitsused saavad alati maad natsionaliseerida, välisinvestorid ei saa seda maad kuidagi sealt ära viia. nii et äh, vastutus siin on ju tegelikult kohalikel võimudel välja arvatud juhul, kui näiteks Saudi Araabia valitsus saadab sinna armee, paneb püsti elektriaiad ja nii edasi, üritab kuidagi eemale hoida sealt kohalikku võimu. nii et see sõnastus land grabbing, maatükkide kokku ahnitsam-, ahnitsamine on ehk veidi liialdatud e-, ehk ükskõik kui palju sellesse maasse investeeritud on, kohalik ametivõim, riik võib alati Äh, selle üle kontrolli tagasi haarata, kirjutades kaks lauset lihtsalt seadusesse sisse ning see natsionaliseerides. nii et ma tegelikult ei ole selle aspekti pärast äh, nii mures, äh, muidu aga on tegemist minu arvates suurepärase raportiga. aitäh, härra Deva. ja nüüd on sõna komisjonile, härra Ortov, palun aitäh, ka komisjoni poolelt tahaksime me tervitada seda Gabi äh, Zimmeri raportit, äh, tegemist on hea raportiga ning hea meel on ka näha, et paljud punktid, mille komisjon oma teatises esitles, äh, on raportis ülekordamist näinud. tahan tänada ka selle eest, et prioriteet on pandud põllumajandusmajanduse ökoloogilistele lähenemistele, et õigus toidule on siia kaasatud, et väikefarmid on tähelepanu saanud ja et me vaatame äh, toiduainetega kindlustatuse mitmeid aspekte, mitte ainult põllumajanduspoolt. aga siiski äh, märkasime, et raport millegipärast ei käsitle äh, toiduainetega kindlustatuse küsimusi äh, algpõhjuseid. aga see kõrvalmärkusena paar punkti, mida tahaksin tõstatada. Äh, piirdun nelja punktiga. esiteks äh, toid, toiduainete sõltumatus äh, ning toiduainetega kindlustatus. raportöör tööb, toob siin sisse erinevused, kasutab sõnastust food sovereignty. meie kasutame alati definitsiooni toiduainetega kindlustatus, food security, see on rahvusvaheliselt tunnustatud ning kõik teavad, millest on jutt. aga sõnastus food sovereignty äh, ei ole päris see äh,. siin ei ole mingit konsoliseeritud, universaalselt tunnustatud definitsiooni ja selles mõttes siin ka arvamused erinevas, erinevad ka sõnastuses food sovereignty ning right to food õigus toidule ja seetõttu ei ole ehk mõistlik lisada veel ühte definitsiooni juba olemasolevatele definitsioonidele, seda esimesena. punkt kaks, märkasime, et äh, äh, raport väidab, et oleme äh, Eh, liiga vähe tähelepanu pööranud sugudele. ma arvan, et see võib olla oluline märkus ja sugude küsimus on eh, oluline punkt eh, selles valdkonnas, mitte ainult põllumajanduse puhul, kus arenguriikides on väga palju naistalunikke, mõnedes riikides isegi suur enamus taludepidajatest aga küsimus on ka selles, kuidas majapidamissisiselt on varad jaotunud. see on toiduainete küsimus, küsimus, mis puudutab ligipääsu maadele ning teistele vahenditele, kus samuti sood mängi-, sugu mängib olulist rolli ning selles ähm, mõttes ei saa me kuidagi äh, äh, üle tähtsustada seda punkti ning äh, tahaksime tänada raportööri selle eest, et ta sellele tähelepanu jälle juhtis. kolmas punkt puudutab maade küsimust. esiteks väike korrigeering punkt seitseteist raportööri raportis, siin viidatakse maade omandamise vabatahtlikele suunistele, äh, Voluntary Guidelines for Land Acquisition, aga tegelikult on see nimi Voluntary Guidelines for Tenure of Land Fisheries and Forestry, nii et väike parandus siin. teiseks, äh, raportöör teeb ettepaneku siduvateks määrusteks rahvus, riiklikul ning rahvusvahelisel tasandil. Äh, riiklikul tasandil kõik, kõikide suuniste ülevõtmine, mida, mis on juba paigas, äh, mida just arendatakse, äh, FAO suunised ja nii edasi need tegelikult peaksid saama ka riiklikuks siduvaks seadusandluseks, see on ka eesmärgiks. mis puudutab rahvusvaheliselt siduvaid määrusi, siis see küsimus on mõneti keerukam. senini ei ole meil mingit selget moodust, kuidas me seda teha saaksime. tahaksin lihtsalt sellele tähelepanu pöörata. neljandaks, hindade kõikumise küsimus Eh, hindade kõikumise küsimus loomulikult tänapäeval on saanud päris palju tähelepanu. paar nädalat eh, tagasi nägime me eh, rahvusvaheliste organisatsioonide raporti ülevaadatud versiooni Prantsuse G kahekümne eesistumine taotles seda selleks, et viidaks läbi analüüs ning tehtaks ettepanekuid selles osas, mida võtta ette üleliigse hindade kõikumisega see raport pöörab päris palju tähelepanu erinevatele aspektidele, mis on seotud hindade kõitumisega, kõikumisega, mitte ainult eh, spekulatsioonile ning raportööri seisukohast eh, päris palju eh, sellest kõikumisest sõltub just spekulatsioonist. see raport rahvusvaheliste organisatsioonide kohta on üsna nüansirikas, ütleb selgelt, et teatud spekulatsioon on vajalik turu korralikule äh, toimimisele, aga kahjulik on üleliigne spekulatsioon ja seda on defineeritud kui äh, kokkusobimatust äh, ja sellega peaks tegelema ning äh, seda siis äh, G kahekümne kontekstis ka komisjoni poolt arendatakse hetkel välja tervet rida ettepanekuid, mis on äh, seotud turuinformatsiooniga, läbipaistvusega, regulatsiooniga ja nii edasi. aga see kindlasti ei tähenda, et ei oleks tervet rida muid faktoreid, mis mõjutavad hindade kõikumist ning hea on endale meenutada, et siin on ka fundamentaalseid faktoreid, mis on seotud äh, turu toimimisega, nõudlus ja pakkumine ning lõppkokkuvõttes äh, need tingimused spekulatsiooniks on äh, kõige suuremad see, sellistel turgudel, mis on jäigad ja kus on väga suur ootamatuste tõenäosus. üks Äh, kahjulik aspekt, mis on kerkinud esile nii kahe tuhande kaheksandal aastal kui hetkel, on äh, seotud ekspordipiirangute ning ekspordikeeldudega ning äh, see on midagi sellist, mida me võiksime aeg-ajalt endale meenutada selleks, et tuvastada, kuidas me saaksime koos oma partneritega igal pool maailmas piirata selliseid ootamatuid piiride sulgemisi ja lõpetuseks, äh, see on samuti seotud hinna kõikumisega ning teraviljareservidega. Äh, sama raport rahvusvaheliste organisatsioonide kohta äh, on kriitiline igasuguste ettepanekute osas kasutada teravilja Äh, reserve selleks, et mõjutada maailmaturu teravilja hindu, sest et äh, see on minevikus olnud ebatõhus hindade koha pealt ning siin on oht poliitiliseks sekkumiseks ning kor-, korruptsiooniks. ja seetõttu see raportööri ettepanek tuleks ehk ümber mõelda äh, Need olid lihtsalt mõned punktid, aga üldiselt, nagu me alguses juba ütlesime, tervitab komisjon seda raportit ning äh, näeb äh, selles mitmeid kasulikke aspekte, aitäh. suur aitäh, proua Zimmer. kõigepealt ma tahaksin tänada paljude näpunäidete eest, mida juba praegu isegi esimese arutluse käigul väga selgelt välja öeldi vaieldamatult me tegeleme selle küsimusega edaspidigi ja kindlasti leiame meie komisjonis siin laiapõhjalise üksmeele. muuhulgas ma kujutan ette härra Teeva, et mis puudutab maade endale haaramist, et selles osas me suudame ka kindlasti teiega kokkuleppele jõuda. ma tänan kõiki kes eh, täna sõna võtsid, ma usun, et nende valgusel me saame edasi minna. ma kujutan ette, et me kasutame ära kõiki komisjonis arutamise võimalusi, et valmistada ette hea raport. muuhulgas peaksime arutama toiduainete varustuskindluse ja põhimõtte õigus toidule ühitatavust, et nendest kahest äh, asjaolust lähtuvalt diskuteerida äh, toiduainete varustuskindluse küsimuste üle, äh, subventsioonide üle, põllumajanduspoliitika üle tervikuna nii Euroopa Liidu raames kui ka maailmas tervikuna, kus talunikud, kes kasvatavad küll põllumajandussaadusi, kuid on sunnitud müüma neid alla oma omahinna. ja see on tegelikult üleilmne probleem. nüüd selle arenguriikides toimuv ja Euroopa Liidu liikmesriikides toimuma vahel seisneb selles, et Euroopa Liidus eh, teostatakse tasandusmakseid, mistõttu Äh, see teatud määral moonutab tegelikku olukorda ja ma arvan, et siin on momente, mida tuleks selle raporti lõplikul lihvimisel enam käsitleda ja sügavuti minna. tahaksin siinkohal öelda ka seda, et minu meelest on oluline, et me pööraksime oma tähelepanu äh, arengupoliitika sidususele, kaubanduspoliitika sisususele, sel-, meie tegevuse, arengualase tegevuse sidususega poliitikaga tervikuna. selleks, et anda adekvaatne hinnang naiste rollile erinevates eluvaldkondades väga otstarbekas oleks just seda äh, soolist momenti välja tuua meie poolt ettevalmistatavates dokumentides. FAO raport, äh, raportit et raportit osundatakse eh, minu raporti alguses eh, tervikliku ja täieliku õige nimetusega hilisema raportis käigus raporti tekstis kasutasin lühendatud versiooni. ma nõustun, et on olemas erinevaid pinna, hinnavolatiilsuse põhjusi, kuid kui me räägime põhjuste kompleksist, siis spekuleerimisel äh, ei ole minu meelest siiski nii suurt rolli toiduainete hinna tõusus, et me peaksime seda ainupõhjusena nägema, ma arvan, et meie komisjoni liikmed nõustuvad minuga, kui me seda küsimust täielikumalt arutame. ma tänan kõiki, kes on valmis selle äh, raporti kallal minuga koos töötama. suur aitäh, proua Sommer! me palun esitage oma muudatusettepanekud, kallid kolleegid, hääletamine selle raporti osas toimub kolmeteistkümnendal juulil ja nüüd me läheme edasi üheksanda päevakorrapunktiga, mis käsitleb tõhusamat Euroopa toorainestrateegiat. me esitame siin oma ettepanekud juhtiva komisjoni ITRE ettepanekutesse. proua Schnieber-Jastram, palun. ma tänan teid, ütleb proua Schnieber-Jastram me pea-, tahaksin öelda, et aastani kaks tuhat viiskümmend eh, peaks eh, kahekordistuma tooraine nõudlus ja sellepärast valmistas ette ka härra Püdiköhver selle raporti. me leiame, et selles raportis peavad leidma äh, väga selged kajastamist, poliitilised momendid, muuhulgas äh, arengu, äh, arenguseosed poliitikaga, üldise soodustuse süsteem ja me teeme ettepaneku, et komisjon valmistaks ette teatise mis äh, käsitleks senisest enam mäetööstuse läbipaistvust. ma loodan, et me saame ka arvestada oma ettepanekutes kolleegide muudatusettepanekuid. asjaolu, et äh, mäetööstuse läbipaistvust käsitlevas algatuses tehtud ettepanekud on suunatud väga pikaks perioodiks ja sellepärast me peaksime äh, tõepoolest eh, vaatama, kuidas me saame välja töötada pikaajaliselt eh, kestlikud lepingud selleks, et eh, sõlm, et me saaksime ka tulevikus tooraineid paindlikult kaevandada. kui me räägime eesmärgi püstitamisest, siis on meil oluline juriidiliselt korrektselt sõlmida Aafrika äh, riikidega kestvad lepingud. see aitaks lahendada terve rida probleeme ja lahendaks ka need probleemid, mis on muuhulgas näiteks Hiinaga, kes ei ole seotud algatusega EIDI. meil on meil on tarvis sõlmida lepingud, mis arvestaksid maavarade eh, kaevandamise eripära, nende eksportimist eh, nii, et riik, kus neist kaevandatakse, et sellest oleks kasu ka sellele riigile endale. selleks öö, äh, oleks et, vajalik ette näha nende maavarade hõlvamise eest, neid hõlva, neid maavarajasid kaevandajad, kaevandajatel ette näha kohustus maksta teatud eraldisi riikidele, kus nad neid äh, uusi maavarade, maavarasid kaevandama hakkavad. selles osas on oluline läbipaistvus. Need, eh, see peab toimuma majanduse huvides erainitsiatiivid nagu näiteks Paul Gaultier oma tagaks õiguskindluse taas selle kaevandusettevõtte, mäetööstusettevõtte natsional-, renatsionaliseerimise eest. me peame rakendama ka konflikte ennetavaid meetmeid, meetmeid pikaajalises perspektiivis, eeskätt kui see puudutab strateegilisi tooraineid senised lepingupunktid on sõnastatud liiga üldsõnaliselt. ja see takistab äh, adekvaatse strateegia väljatöötamist. mul on väga hea meel kõikide nende täienduste üle, mida te minupoolsete ette, ettepanekutesse teete, nende esitamise tähtaeg on kahekümne kuues mai, see tähendab kahe päeva pärast, aitäh! proua Sargentini, palun. Dank u voorzitter en, en dank de rapporteur voor deze opinie suur aitäh, proua esimees ja suur aitäh raportöörile, vabandust, arvamuse koostajale arvamuse eest. Äh, välisasjade komisjonis meil oli just hääletus, kus me hääletasime tooraine küsimuses äh, ja Äh, huvitav on näha, et väga paljud komisjonid äh, tegelevad tooraine küsimusega ja tegelikult ei olegi see üllatav, sellepärast et tooraine mõjutab äh, kõike, see mõjutab Euroopa tööstust, see mõjutab üleilmseid suhteid ja mõjutab ka arengumaid. arvamuse koostaja on välja toonud olulised punktid. aga ma arvan, et ühte asja võiks teravamalt sõnastada selleks, et äh, paraneks loodus, et ITRE komisjon äh, sellega ka arvestaks. sellepärast, et mulle tundub, et siit ja üleüldisest arutelust on puudu üks asi, nimelt äh, me võime rääkida läbipaistvusest, korruptsioonivastasest võitlusest, aga põhimõtteliselt on meil vaja äh, Äh, tulla välja ettepanekuga, mis äh, motiveeriks äh, tooraine omajaid neid meile müüma ja seda ei ole võimalik teha mõnerealise seadusemuudatusega või Hiina ettepanekute kopeerimisega. meil peab olema täielikult erinev lahendus, mis põhineb vabakaubandusel ja investeerimispoliitikal Ähm, investeerimispoliitika loomulikult ei tohi äh, muuda halvemaks kohalike ettevõtete olukorda. Äh, ühtsus on ääretult oluline ja seda äh, arvamuse koostaja oma dokumendis ka rõhutab, aga ma arvan, et me võiksime seda teha tõhusamalt ja paremini. mis puudutab ekspordimaksusid, siis riik, kellel ei ole praktiliselt üldse sissetulekuallikaid, peab äh, raha koguma ähm, ekspordiartiklite pealt, äh, mida riiki sisse tuuakse ja mina tahaksin seetõttu näha äh, ettepanekuid, kus rääkida sellest, et toorained oleksid maksustatud suurema ekspordimaksuga kui pooltooted, mis saavad töökohti äh, luua. ma tahaksin teada, kas Euroopa Liit tuleks välja äh, toorainepoliitikaga, mis lõppude lõpuks aitaks tegelikult äh, arengumaid? poliitikaga, mis hoiaks ära selle, et riigid langeksid relvastatud konflikti väärtuslike toorainete tõttu, mis nende territooriumil on. suur aitäh ja härra Kotši! suur aitäh! ma tahaksin äh, öelda, et äh, siin saalis on ka äh, tööstuse peadirektoraadi kolleeg ning tema seisukohad on kindlasti huvitavad. mis puudutab ettepanekuid, mis siin kõlasid, siis ma tahaksin öelda, et ähm, mul probleeme nendega ei ole, aga ma tahaksin omalt poolt mõned kommentaarid siiski teha. kõigepealt, mis puudutab esimest osa, kus te viitate äh, Äh, erinevate poliit-, arengupoliitikate vahelisele ühtsusele, siis jaa, loomulikult me oleme teiega nõus. ma arvan, et see teatis, mille te välja saatsite, näitab juba, kui palju on ära tehtud selleks, et meil selline ühtsus oleks äh, tagatud. ja äh, pärast või alates Lissaboni leppe jõustumisest on arengupoliitikate vaheline ühtsus äh, midagi, mis liigub õiges suunas äh, see peaks olema meie juhtpõhimõtteks. Äh, mis puudutab üldise soodustuse süsteemi määrust, äh, siis ma tahaksin arvamuse koostajale kinnitada, et äh, väga vähesed toorained põllumajandusvaldkonnast on sellised, millele kohastatakse ekspordimakse ja seetõttu üldine soodustussüsteem ei mõjuta tegelikult väga suuresti tooraineid ja me oleme tähtajaga aastaks kaks tuhat kolmteist edasi lükanud ning kolmandaks tahaksin öelda, et komisjon mõne nädala tagasi võttis äh, üldise otsustussüsteemi osas vastu otsuse aastateks pärast aastat kaks tuhat neliteist. Äh, suuri muudatusi äh, seal kaupade osas, mis sellega hõlmatud on, ei ole ette nähtud, uuendusi küll on, aga ei ole ohtu, et äh, midagi suuresti muutuks selle, nende kaupade osas, mis juba äh, selle süsteemiga hõlmatud on. mis puudutab nüüd läbipaistvust, äh, siis mina usun, et me näeme siin asju samamoodi. me oleme ühel meelel. komisjoni teatises ja kahe tuhande kaheksanda aasta dokumendis te näete, et me toetame omalt poolt täielikult äh, Äh, mäetööstuse läbivalvsuse algatust ATI-d ja me oleme täiesti teadlikud äh, erinevatest äh, uuendustest, mis Dodd-Franki seadus USA-s on ellu rakendanud. me oleme täiesti valmis õppima sellest kogemusest ja seda ära kasutama selleks, et parandada tulevasi programme selleks, et tagada parem läbipaistvus, eriti kui me räägime Äh, rahvusvahelistest ettevõtetest, kes siin ka kaasatud on. Äh, siin äh, teie ettepanekus mainitakse ka aruandluskohustust ja me oleme nende mõtetega nõus, mis siin ära on toodud. ja nüüd koostöö teiste riikidega. või tegelikult Euroopa Investeerimispangaga, tegelikult on menetlused paigas Euroopa Investeerimispanga osas ja seetõttu ma arvan, et siin probleeme tegelikult ei ole me peame lihtsalt tagama, et äh, tegevusi äh, analüüsitakse, jälgitakse. jah, tõesti siin viidatakse ka äh, kaasavast, kaasavale kasvule, majanduskasvule. seda teemat mainitakse ka äh, arengupoliitika tuleviku rohelises raamatus. ma arvan, et äh, siinkohal äh, me teeme tööd ühisel rindel. ja mis puudutab traditsioonilist ja väikesemahulist kaevandamist, siis ma arvan, et see on üsna problemaatiline, sellepärast et meil ei ole väga palju informatsiooni selle kohta. aga üks probleem, mis meil on äh, mitteametlikust sektorist äh, formaalsele sektorile üleminekul ja mitte ainult mäetööstus, vaid on ka muudes valdkondades, äh, on see, et tegemist on väga eraldiseisva sektoriga. ja mis puudutab äh, äh, arengumaade ja suurte rahvusvaheliste ettevõtete lepinguid puudutab, siis me jälgime eh, neid arenguid suurte huvidega, suurte huvi, suure huviga. aga siin on ka äh, muid äh, institutsioone, kes on kaasatud, näiteks Maailmapank äh,, ka Aafrika Arengupank on sellesse kõigesse kaasatud. ka Aafrika Komitee on siia tegevusse kaasatud meie püüame näha seda, äh, kuidas meie saaksime tugevdada neid instrumente, mis juba selles valdkonnas äh, olemas on. ning lõpetuseks äh, mainiksin ka lühidalt ekspordimaksude küsimust. nagu te teate, siis igas sektoris ei ole see just asi, mida tervitatakse ja need ei vasta tavaliselt, sageli WTO poolt kehtestatule ja loomulikult on erandid, mida on võimalik kehtestada, aga kõik arenguküsimusega tegelevad ökonomistid ütlevad, et on tõhusamaid vahendeid, mis saaks kaasa tuua suurema läbipaistvuse ning paremad äh, fiskaaltulemused arengumaadele. loomulikult tuleb reforme selleks ette võtta ja neid reforme ei ole kindlasti lihtne läbi viia riikides, kus äh, on äh, äh, juhtimisprobleeme. ma sellega lõpetaksingi ja taht-, tahaksin küsida, kas minu kolleegil on kommentaare, mida ma küsimuses, mida ma ei maininud, te võite rääkida, palun. mina olen komisjoni seisukoha koordineerija, mis puudutab toormaterjali siin teatises. tahaksin ühte punkti rõhutada peale nende üldpõhimõtete ja tal oli juba võimalus neid mõningaid selgitada, äh, olen äh, nõus mõningate äh, varasemate kõnelejate seisukohtadega selles osas, et me peame minema üldpõhimõtetelt konkreetsetele tegevustele, seda küsivad ka Aafrika riigid meie käest, meie kontaktides Neil on vaja Aafrika kaevandamise visiooni, need tahavad konkreetset teekaarti tegevuseks ja nad eeldavad Euroopa Liidult, et me toetaksime neid mõningates nendes tegevustes. hetkel on meil olemas kokkulepe, see on allkirjastatud Aafrika Liiduga eelmise aasta novembris kus on teekaart ning ühine tegevusprogramm, mis puudutab äh, toormaterjali, toorainete kaevandamist, hea valitsemine, Eh, investeerimine, eh, oskused ning teave. meil on nüüd olemas poliitiline tahe meie poolelt eh, on kohustused, komisjon, parlament, nõukogu ja nii edasi, toetades seda, me üritame siin juba, siin juba pilootprojekti käivitada ja see puudutab ka ühe parlamendiliikme kommentaare, et organiseerida töötuppa äh, Aafrika ekspertide ning Euroopa Liidu vahel, mis puudutab kaevandamise maksustamist ja kui meil on konkreetsemat informatsiooni selle programmi kohta, siis äh, edastame selle ka teie, nii et äh, tahaksime, et ka teie raportis oleksid mõningad viited sellele Aafrika Liidu, Euroopa Liidu koostöö kokkuleppele, mis meil toormaterjalide osas on, aitäh. aitäh Äh, proua Schneiber, kas te tahate mingeid lõppjäreldusi teha? jah, sooviksin tänada neid, kes on avaldanud arvamust selle raporti osas, nagu te teate, siis äh, muudatusettepanekute tähtaeg on kakskümmend kuus mai, nii et kui teil on mingisuguseid lisakommentaare, siis tervitan neid, äh, kahju nendest ei tule. meenutaksin ka teile, et kas väliskomisjon või ITRE siis selle kõrval tööd teeb me kõik siin oleme ühel nõul, ma arvan, et seisukohad erinevate komisjonide vahel väga ei erine, nii et tervitan tõesti kõiki teiepoolseid kommentaare. suur aitäh! meenutaksin teile siis, et muudatusettepanekute tähtaeg on kakskümmend kuus mai keskpäeval ning hääletamine toimub neljateistkümnendal juunil. on väga tihe, on väga lühike periood Äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaja ja äh, hääletuse osas meil on vaja, seda sellepärast, et meil on vaja tõlked äh, läbi viia ning samuti ITRE hääletusega peame me arvestama. jätkan järgmise päevakorrapunktiga. kolmkümmend nädalat tagasi külastas kolm meie komisjoni liiget ÜRO konverentsi, mis puudutab vähim arenenud riike konverents võttis vastu uue tööprogrammi järgmiseks aastakümneks, et toestada neid riike ning parandada nende kodanike elutingimusi. annan nüüd äh, sõna härra Teevale, kes oli selle delegatsiooni juht, kes ÜRO konverentsil käis. aitäh, proua Sinine. tundub, et minu sõnavõtt on toonud endaga kaasa inimeste väljavoolu Äh, presidendina see äh, missioon ÜRO vähim arenenud riikide konverentsile oli äärmiselt oluline, olen tänulik oma kolleegidele Eleni Kiotarsele ning Corina Kretule, kes võimaldasid mul sellist delegatsiooni juhtida. meil oli äärmiselt tihe tegevusprogramm meil, meiega olid kaasas kaks suurepärast inimesed arengusekretäriaadist, härra äh, Charles Heal ning äh, Tom, keda siinpool näha ei ole. meil oli rida kohtumisi, aga enne kui me seal ÜR, sinna ÜRO kohtumisele läksime, informeerisime me kollektiivselt komisjoni sellest, et äh, me ei hakka kinni hoidma nende nõust, et me tahame äh, olla täielik ja võrdne partner ÜRO menetlustes, olla võrdne komisjoni ning nõukoguga nendes küsimustes ning äh, volinik kinnitas meile, et meid koheldakse austusega ning meile antakse võrdne positsioon. ja see ka aset leidis. tahan ähm, selle ära märkida äh, ning ametlikult tänada ka härra Piebalgsi just tema poolt tehtud pingutuste eest tagada, et meid äh, koheldaks äh, võrdsetena mitte teisejärgulistena ning äh, meile anti äh, ligipääs täiskogu saali, me saime kõnelda kõigiga, kellega me soovisime, me olime konverentsidel ning töötubades, me olime täielikud osalejad ÜRO tegevustes ning seetõttu olen äärmiselt tänulik äh, komisjonile, et nad mõistsid, kuivõrd oluline on, et siin küsimuses äh, Äh, on sees demokraatlik element, eriti arvestades, et tegemist oli ka maksumaksja raha kulutamisega. miks on vähim arenenud riigid olulised? Äh, nüüd äh, peaaegu kümme aastat tagasi võtsime me komisjonis vastu missiooni, mille eesmärgiks oli võimaldada vähim arenenud riikidel tulla välja sellest vähim arenenud kategooriast ja veidi parem arenenud kategooriasse. pärast kümneaastast tegevust on ainult kaks riiki sellest kategooriast välja saanud ja paljud teised on endiselt kinni seal, kus nad ka varem olid. nelikümmend kaheksa riiki täna on äh, vähim arenenud äh, riikide grupis. meie oleme loonud mehaanika selleks, et need riigid saaksid äh, oma tooteid äh, eksportida Euroopa Liitu ilma igasuguste piiranguteta ning selle programmi nimi on Kõik peale relvastuse, aga aja jooksul oleme me vähendanud nende asjade hulka, mida nad said eksportida oleme piiranud põllumajandustooted, toodete ligipääse nüüd ja nüüd on see Anything but arms asja nimi peaaegu et nagu Anything but farms. sellest konverentsist tuli nüüd välja rida tegevusprogramme, mis on väga lootustandvad ja kasulikud. üldine järeldus on see, et me peaksime kümne aasta jooksul, järgneva kümne aasta jooksul Äh, tooma selle vähim arenenud riikide hulga poole peale, neljakümne kaheksalt kahekümne neljale, arvestades, et äh, viimase kümne aasta ainult kaks vähim arenenud riiki said sealt kategooriast välja ning äh, pärast viis kuud kestnud läbirääkimisi oleme me ka saavutanud kokkuleppe, et null koma null viis kuni null koma kaks protsenti Äh, antakse vähim arenenud riikidele. Äh, esimene on saavutatav, teine on saavutatav eesmärk, esimene mitte nii. see oleneb sellest, mida need riigid ise teevad selleks, et sellest kategooriast välja saada. aga äh, tango tantsimiseks on vaja kahte partnerit ja teisi partnerlusi on vaja sõlmida selleks, et need asjad tehtud saaksid ja mis on siis äh, nendele vähim arendatud riikidele endale soovitatud tegevused? Äh, on soovitatud, et suurendataks lisaväärtust äh, loodusvaradel põhinevatele tööstustele. soovitasime, et need riigid mitmekesistaksid oma kohalikke toote ja tootmis- ja ekspordivõimalusi ja keskendutaks põllumajandusele, tootmisele ning teenustele, Teie teate sama hästi kui mina, proua äh, esinaine, et äh, tootmisvõimekus on väga madal, aga äh, nad ehk jõuavad põllumajandusest teenusteni kiiremini kui eeldati ning oleme juba teatud juhtudel näinud Sahara taguses Aafrikas seda, kuidas kasutatakse mobiiltelefone selleks, et anda mitte ainult infoteenuseid, vaid ka teenuseid, mis on seotud äh, finantstehingutega, sularahaga, viljamüügiga, eh, hindade tuvastamisega ja nii edasi, nii et siin on päris palju võimalusi, eh, mida, kuidas ära kasutada uut eh, telekommunikatsiooni selleks, et vähimalendikud saaksid ligipääsu teenusepakkujatele selliseid kanaleid pidi. julgustame neid riike ning volinik riike äh,. Äh, Piibalks on samuti öelnud, rääkinud seda, et tuleb anda rohkem elektrit nendele riikidele, et rohkem elektrit tuleks äh, nii taastuvatest kui traditsioonilistest allikatest. oleme soovitanud, et vähim arenenud riigid ka kaotaksid investeeringutakistused selleks, et äh, välise otseinvesteeringud äh, muutuksid kasvumootoriks ja Äh, sellega saaksid vähim arenenud riigid sellest kategooriast välja. eelduseks on, et neil on õig-, korralikud õiguslikud alused, et investeeringud on turvatud, et äh, lepinguõigused on tagatud, neil on omandiõigused ning äh, neil on reguleeritud õiguslikult siduvad avaliku erasektori partnerlused tegemist on institutsioonilise pädevuse kasvatamisega, mida vähimarenenud riigid peavad läbi viima ning komisjonil on head võimalused selle toetamiseks Äh, eeldusel, et need vähimaarendustegud äh, on nõus selliste partneritega, mille me välja pakume. Äh, tegemist oli üldiselt väga intensiivse kohtumiste reaga, mis oli äärmiselt konstruktiivne ja tulime sealt ära tundega vähemalt paberil ehk siis selle sõnastuse mõttes, mis loodi, et meil on nüüd väga konstruktiivne äh, Eh, ettepanekute struktuur partnerluseks vähim arenenud riikidega järgmise kümne aastaks veel. kas sellest ka tulemusi on, sõltub sellest, mida me teeme, kuidas me seda teeme ning kuidas me suudame suunata oma tähelepanu nendele küsimustele. Eh, umbes eh, viiskümmend riigipead olid seal konverentsil kes eh, seletasid täiskogu saalis erinevatel teemadel, seal oli ka Iraani president, kes, nagu ma asjast aru sain, ei, ei olnud mitte millestki aru saanud, sest et tema võrdles riike eh, ta väitis, et riigid, kes raha teenivad, teenivad seda ainult niimoodi, et eh, võtavad neid vaes-, raha vaikestelt, vaestelt riikidelt ära. tal ei olnud mingit kontseptsiooni Äh, varade loomisest, äh, tahtsin ta kõrvale viia ja rääkida talle sellest, kuidas äh, varakust luuakse. aga oli ka teisi sõnavõtte, Türgi ametivõimud olid äärmiselt külalislahked, väga mures turvalisuse pärast ning väga äh, valmis pakkuma ligipääsu sellele konverentsile, leian, et meid koheldi väga hästi ning äh, olen tänulik ka oma kolleegidele selle töö eest, mille nad tegid ära Euroopa Parlamendi nimel, aitäh. aitäh, härra Deva. nüüd annan sõna proua Gretule. alustuseks tahaksin tänada oma kolleegi Nirži Helenit ning äh, samuti kolleege äh, sekretäriaadis Laude Tommi ilma kelle toetuseta me poleks äh, nii tõhusat teed teha, tööd teha saanud. nagu Nirš ütles, oli tegemist meie jaoks äärmiselt hea kohtumisega, hoolimata sellest üldiselt küsimusest, kas äh, sellist tüüpi konverentsid äh, on tõhusad, kui neid peetakse kord kümne aasta jooksul, kuhu on kogunenud tuhandeid inimesi ja kuhu, millele on seatud äärmiselt ambitsioonikad eesmärgid, aga me peaksime jääma realistideks ning vaatama, et pärast äh, kolme aastakümmet äh, selliseid konverentsi erinevused eesmärkide ning äh, tegelikkuse vahel on päris suured. nii et leian, et sellist tüüpi üritusi peaks ehk teistmoodi ÜRO raames korraldama ehk tihedamini. tegemist oli väga intensiivse üritusega Äh, minu jaoks sai selge, et äh, nõrkus äh, on selles, kuidas tunnustatakse Euroopa Liidu panust, sest tegemist on ju kõige olulisema arenguabi pakkujaga. märkasime seda ka meie pikkade diskussioonide käigus volinik Piibalksiga, kes oli meile igati kättesaadav, tahame teda tänada selle suurepärase käitumise eest, aga nagu ta ütles, siis äh, meid äh, alati pannakse nurka ja see on äh, ÜRO kõige olulisema doonori ebaaus kohtlemine. mitte ainult president Ahmadinejad ei teinud seda, vaid kes, tema juhtum oli jah ekstreemne, aga ka mitmed teised esindajad kritiseerisid äh, Äh, ja süüdistasid arenenud riike planeedi vaeste riikide saatuses. Äh, ja sellised süüdistused muidugi äh, olid, said hoogu juurde nende riikide frustratsioonist, aga samus on, samas on tegemist väga populistlike hüüatustega. ja ma arvan, et peaksime tunduvalt hoolikamalt suhtume sellesse poliitilise dimensiooni, me peame edastama rohkem infot selle kohta, mida me teeme ning äh, loomulikult on üks teine diskussioon hoopis see, milline on Euroopa Liidu roll ÜRO süsteemi sees. Istanbulis oli meil ka rida kohtumisi IMF-i ja Maailmapanga esindajatega ning parlamentide vahelise liiduga, kodanikeühiskonnaga, ma arvan, et oluline on edendada arengukomisjoni raames selliseid kohtumisi ning arvamuste vahetusi, aitäh. proua Jaak Aros, palun. aitäh. pärast äh, härra Teeva ning Corina ärakuulamist ei olegi mul väga palju lisada Äh, me kohtusime vähim arenenud riikide esindajatega ÜRO konverentsil ning äh, meil oli võimalus äh, kohtuda ka terve rea valitsusväliste organisatsioonidega. Need kohtumised veensid meid, et meil on vaja Euroopa Liidu poolt nendesse riikidesse viia suuremat demokraatiat. kõigepealt me peame konsolideerima demokraatia hea valitsemise eh, ning demokraatlikute institutsioonide arendamise nendes riikides, kui me oleme selle ära teinud, ainult siis saame me edasi liikuda, sest et tundub, et kõikidel tasanditel on päris palju korruptsiooni ning eh, eh, me saame siit edasi liikuda ainult siis, kui me korruptsiooni vähendame ning saame ligipääsu kodanikuühiskonnale, ainult siis saame me olla nendes riikides tõhusad. meil on vaja teatud jätkumeetmeid selleks, et tuvastada, mis nendes riikides toimub, teha seda regulaarselt, mitte ainult, et iga viie või kümne aasta tagant uurida, et mis vahepeal toimunud on Äh, programmid on nüüd sisse viidud, aga mis puudutab nende programmide rakendamist, siis me peame tegema veel palju rohkem selleks, et äh, tagada, et, et seda ka jälgitakse, et komisjon ja ka meie komisjon äh, saaks pidevalt informatsiooni selle kohta, mis seal riikides toimub ja kuidas nende programmide edenemine kulgub. seal oli Iraani riigijuht, mitmete riikide juhid, välisministrid kohal, aga Küprose välisminister kes seal oli, mul oli võimalus temaga rääkida. ta tegelikult äh, ei olnud kaasatud äh, ühessegi üritusse, sest Küprost ametlikult organisaatoride poolt sinna kutsutud ei olnud. nii et äh, keeruline on kujutleda nüüd, et välisminister on kohal, aga ta on kuidagi kõrvale jäetud, teda ei kutsutud ministrite õhtusöökidele. ma arvan, et olukord on keeruline kui me tahame kujutada siin, et me eh, ekspordime demokraatiat, siis on oluline eh, ka riigisiseselt demokraatiat austada. ma arvan, et nende oluline ongi siin eeldada, et demokraatia nendes riikidel siiski on. komisjon, palun. aitäh, eh, presidendile ja aitäh nende soojade sõnade eest volinik Piibalksi aadressil. üritan need sõnad talle ka edastada paar punkti äh, härra Teeva presentatsioonist äh, konverentsi kohta. esimene puudutab partnerlust ja seda partnerluse olulisus oli selle konverentsi üks võtmeküsimusi ning samuti üks äh, keerukamaid küsimusi läbirääkimistel. partnerluse aspekt, mis küsimusele seati, on see, et kes äh, tegelikult peaks aitama maailma kõige vaesemaid riike, kas see on äh, partnerlus vähim arenenud riikide enda ning traditsiooniliste äh, doonorite vahel või on ka tänapäeva maailmas teisi tegijaid hetke arengu arhitektuuris, kellel on siin vastutus ja roll mängida. ja see on üks läbirääkimiste võtmeaspekte, mis teatud määral nagu mürgitas kogu seda läbirääkimiste protsessi tegevusprogrammi üle. ja äh, Istanbulis sai väga selgeks, et tärkavad majandused, kes teatud määral siin nagu nurka pandi, neil ei olnud mitte mingisugust kavatsust endale siin mingisuguseid kohutusi võtta nendesse partnerlustesse astumises Äh, tegime mõningaid samme selleks, et äh, lõuna-lõuna koostöö kaudu anda tärkavatele majandustele samuti roll äh, tegevusprogrammi toetamises, siis see on tegelikult siiski väike samm ja komisjon leiab, et me peame tulevikukonverentsidel siit edasi minema, tuvastama, milline on see selle ülemaailmse arengu koostöö iseloom veel üks küsimus, mida tahaksin käsitleda ja mida puudutas ka härra Teeva, on sealt kategooriast välja tulemise küsimus. ja see on üks nendest küsimusi, mis ilmselt on esimene, mis pärast konverentsi uuesti käsitlemist leiab. komisjon ning teised osapooled arengukoostöös loomulikult vaatavad kõiki eesmärke ning tegevusi, mis äh, Istanbuli tegevusprogrammis on ning üritame siis neid rakendada nii hästi kui võimalik äh, partnerluses vähim arenenud riikidega. aga siin on sellest kategooriast välja tulemise küsimus, äh, mis on äh, äh, Äh, selline teema, millest eriti ei taheta rääkida, sest et on tendents, et vähim arenenud riigid ei taha sealt kategooriast välja saada, sest et selle tagajärjel jäävad nad ilma teatud nendest äh, privileegidest, mis on seotud vähim arenenud riigi staatusega. seetõttu võttis Istanbuli tegevusprogramm vastu mõned äh, lõiked selles tegevusprogrammis, mis seavad sisse Äh, ÜRO Peaassamblee töörühma, äh, mis peaks paika panema sujuva kategooriast väljumise protsessi. Euroopa Liit hetkel äh, äh, toob välja parimaid praktikaid, et anda ka turuligipääsu privileege hiljuti kategooriast väljunud riikidele ja seetõttu on Euroopa Liit heas positsioonis, et aidata kaasa selle töörühma äh, Äh, tegevusele, aga peale turu ligipääsu peaksime mõtlema ka teistele küsimustele, mis võiksid aidata riikidel sellest kategooriast väljuda. Äh, sellega ehk piirduksingi, lõppkokkuvõttes leiame me, et äh, LDC neli oli teatud mõttes edukas, tegemist oli äärmiselt olulise kohtumisega, kus olid äärmiselt olulised diskussioonid ja debatid Euroopa Liit väljus sealt äh, päris heas positsioonis, äh, kõrgel tasandil osalesid seal äh, president Barroso ning kaks volinikku, Piibalgs ja De Hucht, seda hinnati hästi, aga tulemuste dokumendi puhul peaksime me üritama tuvastada, kuidas tulevikus ehk saavutada fokusseeritum tulemuste dokument, millest oleks rohkem kasu äh, peale selle, et meil on selle, see saavutus, et me võtsime selle konsensusega vastu. seda ei ole küll kerge saavutada, aga me peaksime ehk siiski üritama kuidagi äh, praktilisemat tulemust saada nendest konverentsidest, seda on siin ka parlamendiliikmete poolt öeldud kas te tahaksite midagi lisada, härra Teeva? Um, time, was... olen teadlik äh, äh, ajalistest piirangutest, aga Eleni tõstatas väga huvitava punkti ja tahaks, et komisjon sellele ka vastaks, kuidas äh, nüüd saavutada see, et me ei uinuks veel kümneks aastaks, äh, et me saaksime ka vahepeal teada, mis toimub äh, nende Istanbuli programmi tegevustega, ehk saada informatsiooni iga aasta või iga kahe aasta tagant. Thank you very much um.... jah, aitäh. Äh, probleem, mis meil on vähim arenenud riikide arengukoostööga, on see, et see ei ole selline grupp, millele me, mida me tunnustaksime oma arengupoliitikatest riikide grupina. me teeme seda kaubanduse puhul äh, WTO äh, tõttu, aga vähim arenenud riigid ei ole näiteks grupeering, mida tunnustaks äh, Maailmapank äh, või finantsinstitutsioonid üldiselt, äh, sellel on piiratud kasu hetkel tõesti, kui me mõtleme oma arenguabi peale. seetõttu meie raporteerimine ja vähim arenenud riikide küsimuste uurimine on see toimub ÜRO protsesside ja ÜRO raporteerimise raames, seda me teeme küll ka regulaarselt ja hea meelega oleme valmis seda infot jagama ka parlamendiga iga kord, kui me seda teeme. monitooring jätkuprotsessid selle Istanbuli tegevusprogrammi koha pealt, see on teatud määral lahtine tulemuste dokumendis, see tuleb veel paika panna, aga üks peamisi nii-öelda verstaposte järgmise kümne aasta jooksul on vahearuanne, mis eh, leiab aset aastal kaks tuhat viisteist. ja enne seda me peame loomulikult üle vaatama, mis on tehtud enne seda äh, iga-aastaselt või iga kahe aasta tagant, äh, mis aset leiab, seda me peame veel uurima, aga ma võtan teadmiseks teiepoolse sõnumi ning uurime seda. härra Teeva, palun. aitäh. Äh, arengukoostöö instrumendi all on paika pandud öö, Äh, ka punkt, et äh, rohkem äh, järelevalvet riikide strateegiadokumente üle, kas me saaksime kokku tuua need strateegiadokumendid, mis puudutavad vähim arenenud riike ja siis me saaksime ka paremini asju monitoorida, sest et tegelikult on ju tegemist selle komisjoni peamise prioriteediga, et vähim arenenud riigid ei oleks nii vähe arenenud Äh, Indiat, Hiinat, Vietnamit ja nii edasi on nüüd võimelised ise endaga hakkama saama. kahekümne aasta järel ideaalis peaks see komisjon kaduma, sest et ei olegi enam midagi arendada. Uh, teisest küljest äh, vastavalt informatsioonile, mille kogusime konverentsi käigus ning isegi enne seda, enamik vähim arenenud riike ei soovigi sellest kategooriast välja saada. ja tekib küsimus, kas oleks vajalik kontrollida programmi rakendamist, kui me saaksime äh, iga natukese aja tagant uurida, kas nad ka neid meetmeid rakendavad, sest muidu on olukord lootusetu, neil ei olegi mingit võimalust areng, arenguks uh,. To... peame äh, siin tegutsema ettevaatlikult, äh, et me ei annaks mitte ainult präänikuid, vaid ka mõnikord piitsa, sest muidu nad tahavad ainult präänikuid ja ei tule sealt äh, kategooriast välja, sest et äh, niimoodi nad saavad präänikuid, me peame siin ikkagi ka piitsa kasutama. Euh, selle kallal on tõesti vaja tööd teha. me ei suutnud ju tegelikult küsimuste ja vastuste suhtes kokku leppida, aga me peaksime tegelikult minema järgmise päevakorrapunkti juurde, järsku on kellelgi teisi ettepanekuid, ei näe. siis on meil tänase päevakorra viimase punktina kõne all valimisvaatlusdelegatsiooni visiit äh, Nigeeriasse seoses seal toimunud presidendivalimistega see oli suur delegatsioon, seda juhtis kolleeg Peeterle, kes just praegu ühineski meiega delegaadid olid seal kolm kuud, praktiliselt terve kvartali. delegatsiooni juhtis Maria Nedeltševa Euroopa Parlamendist ja seal oli ka neli meie komisjoni liiget. kõigepealt kuulame härra Peeterle raportit siis annan sõna kolleeg Nedeltševale. palun mitte rohkem kui kolm kuni neli minutit, aitäh, härra Peeterle. doživel to posebno izkušnjo s sto enainštiridesetimi dolgoročnimi in kratkoročnimi opazovalci, s profesionalno. suur aitäh. andke andeks, tehnika ei tööta. meil oli tehniline probleem. kas te ei alustaks uuesti, oodake palun üks hetk, üks hetk palun technical No translators. No. Est-ce qu'on peut répondre J'ai pas de réponse. kas täna on ikkagi selles, selles keeles tõlge kavas üldse? vabandage, vabandage palun. aga kui siin ei ole sloveenia keele tõlke, siis on erakordselt keeruline sellest keelest tõlkida härra Peeterle, kuidas me saaksime seda olukorda lahendada? meil ei ole planeeritud sloveenia keeles tõlget, mul on erakordselt kahju, aga nii kähku me seda ei suuda õppida, seda keelt. ja seda ikka juhtub. hästi, siis ma esinen inglise keeles. ja kolleeg räägib pärast seda prantsuse keeles. jah Äh, tegemist oli äh, väga suure väljakutset pakkuva missiooniga. Äh, Nigeerias oli sada nelikümmend üks valimisvaatlejat. Te teate, et Euroopa valimisvaatlusmissiooni aruanne neli aastat tagasi oli väga kriitiline ja mm, siis toodi välja väga palju soovitusi. mõnda neist Äh, Nigeeria ametivõimud ka kaalusid tõsiselt. muudeti põhiseadust, muudeti valimisseadust ning äh, INEK, sõltumatu riiklik valimiskomisjon, kui ma ei eksi, äh, struktureeriti ümber ja Inek sel korral sai oma ülesannetega hästi hakkama ning üldiselt rääkides tagas tehnilised tingimused, mitte küll esimesel korral, kui ta seda proovis, sest teate, et teisel aprillil tühistati valimised sellepärast, et äh, piisavalt kiiresti ei suudetud kõiki materjale äh, valimisjaoskondadesse kohale toimetada, mis tähendas seda, et valimised tuli edasi lükata, aga teisel korral sai Inek oma tööga väga hästi hakkama ja meie missioon tähendas seda, et valijad Eh, keda oli eh, seitsekümmend kolm koma viis miljonit, eh, said hääletada vabadel, rahulikel ja turvalistel valimistel. üldiselt rääkides nägime me, et valimisprotsess, eriti just esimesed valimisprotsessi faasid olid head, hästi korraldatud, aga hiljem kõige tundlikumad faasid äh, valimisprotsessis äh, olid sellised, kus esines ka rohkem probleeme. me äh, kajastame neid kindlasti oma lõppraportis, mille me esitleme Abujas nädala pärast ma tahaksin öelda, et pärast äh, seda, kui esimesed valimised äh, võrdlemisi hästi äh, tehti, siis pärast presidendivalimisi, mis tehniliselt tehti tegelikult isegi veel paremini kui esimesed valimised ehk siis parlamendivalimised. kuid sellele vaatamata pärast presidendivalimisi oli rohkem vägivalda kui varem. aga me räägime endiselt äh, Äh, mm, sellest, et tegelikult oli vägivalda vähem kui neli aastat tagasi, nii et kõik on, äh, sõltub. nii et seetõttu me olime suhteliselt äh, hästi meelestatud, et see niimoodi oli, et seda vägivalda oli vähem kui varem mm, oli vägivalda ja hirmutamist, aga üldine hinnang oli eh, selline, et eh, mm, neli aastat tagasi oli olukord hullem ja seekord oli edusamme märgata. mu kolm minutit hakkavad läbi saama ja ma tahan öelda, et Euroopa Liidu jaoks oli ääretult oluline eh, meeskond sinna saata. oli väga oluline, et me seal käisime, meid võeti seal väga hästi vastu, meid sooviti seal näha Eh, me oleme väga koordineeritud eh, mm, teiste eh, rahvusvaheliste üksustega, kes seal olid, meil olid koordineerimiskohtumised ja nii edasi. mulle tundub, et see, mis seal kohapeal ära tehti, on heaks aluseks Euroopa Liidu ja Nigeeria vaheliste suhete edasiarendamiseks ja meie ettepanek on seda edasiliikumist ära kasutada ja seetõttu me tuleme oma lõppraportiga välja mitte kahe või kolme kuu pärast, vaid juba praegu. me leiame, et Euroopa Liit peaks keskenduma juba praegu valimisprotsessi teatud osadele, eh, millele tuleb endiselt väga palju tähelepanu pöörata ja me oleme teadlikud asjaolust, et kõik võimalikud konflikti või vägivalla eh, allikad pärast neid valimisi eh, ei olnud eemaldatud, endiselt oli Äh, teatud asjaolusid, äh, millele tuleb äh, tõsist tähelepanu pöörata ja mida tuleb püüda ennetada. ma usun, et Euroopa Liit suudab teha ära midagi väga konkreetset selles küsimuses. ma arvan, et ma sellega peaksingi lõpetama ja ma tahaksin tänada proua Demšovat ja teisi kolleege, kes äh, missiooniga ka liitusid. ma arvan, et me moodustasime head meeskonna ja ma arvan, et parlamentaarne dimensioon on ääretult oluline ja et see tugevdas äh, meie demokraatlikku legitiimsust Nigeerias. Äh, kui kellelgi on küsimusi, siis ma vastan neile hea meelega, aitäh! suur aitäh, härra Pederle ja nüüd saab äh, sõna proua Nedeltševa. suur aitäh. ka mina tänan teid võimaluse eest tutvustada meie valimisvaatlejate delegatsiooni raportit. me olime koos nelja kolleegiga parlamendist. me olime aprillis kaks nädalat Nigeerias. tahaksin tänada kõiki kolleege tehtud töö eest. suur aitäh ka härra Peeterle. algusest saadik avanes meil võimalus valimisvaatlejate meeskonna töösse lülituda me suutsime oma tood hästi koordineerida, sest me tahtsime tõepoolest edastada ühtset sõnumit muuhulgas valimiste järgsel pressikonverentsil. tahaksin tänada iseäranis parlamendi sekretäriaati, kuna meie programm oli väga hästi ette valmistatud, muuhulgas oli väga hästi ette valmistatud ka valimisjärgne briifing. kuid ma tahaksin rõhutada kolme momenti. me pidasime läbirääkimisi erinevate Nigeeria liidrite, muuhulgas ka hiljem presidendiks valitud, taasvalituks osutunud Goodluck Jonathaniga. me kohtusime ka Nigeeria kirikuringkondadega. me suutsime oma plaani täies ulatuses ette vii-, ellu viia ja me esitasime omapoolsed soovitused pärast valimisi. loomulikult raport saab olema põhjalikum, kuid me ju teame, et viimased parlamendi ja presidendivalimised ei leidnud heakskiitu rahvusvahelise avalikkuse silmis. kuid sel korral oli olukord teistsugune ja tegelikult toimusid sellel ajavahemikul kolmed erinevalt valimised. esialgu tuli kõik valimised edasi lükata, sellepärast et vastavad äh, materjalid, mis olid vajalikud valimiste läbiviimiseks, muuhulgas hääletussedelid, ei olnud valmis trükitud. kuid valimised äh, seejärel leidsid aset Äh, kui rääkida presidendivalimisest, siis president valitakse kvalifitseeritud häälteenamusega. vähemalt üks neljandik hääli ja kaks kolmandikku kolmekümne kuuest provintsist peab toetama presidenti. oli kakskümmend üks presidendikandidaati, nende hulgas ainult üks äh, naisterahvas. Good luck Jonathan valiti uuesti tagasi, see näitas muuhulgas ka seda, et opositsioon ei olnud konsolideerunud. veel valimiste eelõhtul tehti eh, läbi kukkunud katse kokkuleppele jõuda. kuid kõige olulisem oli säilitada külma verd ja rahulikku meelt meie delegatsioon jagunes valimispäeval selleks, et külada erinevaid provintse. valimissüsteem on Nigeerias väga spetsiifiline. akrediteerimine valimistel osavõtuks toimub hommikupoolikul ja hääletus urnide juurde saab tulla õhtupoolikul. kuid see tekitas öö, äh, öö, äh, tõeliselt äh, pikki järjekordi, inimesed pidid ootama hommikul selleks, et ennast registreerida, õhtupooleks selleks, et oma häält anda. kuid äh, see toimus äh, julgeolekuorganite töötajate väga korrektse tegutsemise käigus, nad suutsid tagada äh, valimiste läbiviimise rahulikus meeleolus. sellel oli suur tähtsus muuhulgas ka maapiirkondades toimunud valimiste jaoks. tahaksin öelda, et tegelikult äh, ka veel seda, et äh, kujunes välja selline olukord, kus president eh, kuulutas ennast võitjaks veel enne, kui valimistulemused olid välja kuulutatud. valimispäeval esines ka vägivalda, kuid vägivallapuhangud olid väikese ulatusega ega see, ega takis, ega takistanud valimiste toimumist kui räägite, rääkida sõnavabadusest ja pressivabadusest, siis leian ma, et oluline on selles riigis süvendada poliitilist pluralismi. see tähendab, et juba valimiskampaania käigus tuleks tagada kõikide poliitiliste jõudude võrdne esindatus eh, massiteabevahendites ja lõpetuseks tahaksin öelda, et me peaksime tegelikult äh, tulevikus juhtima tähelepanu sellele, et äh, esitatud kaebusi ja proteste ei tohiks jätta tähelepanuta. lisaks sellele peame oma raportis viitama ka sellele, et rahvusliku valimiskomisjoni liikmeid ei tohiks määrata riigi president Äh, seda õiguslikku alust peaks tegelikult kontrollima. Äh, tervikuna tähendab see, et äh, valimised tuleb süstemaatilisemalt ette öö, valmistada ja seda seisukohta väljendasid ka öö, valimisvaatlusel olnud parlamendisaadikud. tahaksin veel kord tänada kõiki kolleege, kes öö, Äh, selles delega-, kuulusid selle delegatsiooni koosseisu ja neid, kes aitasid selle delegatsiooni visiiti ette valmistada. suur aitäh! komisjon saab sõna, palun. härra Müladu. Äh, või välisteenistus, kes palun? oi, vabandage, välisteenistus, palun. Diego Melado, donc du service extérieur de la division qui s'occupe de la démocratisation et des élections. Euh, je ne ferai que quelques commentaires très rapides et je passerai la parole Ehm, tere, mina olen eh, välisteenistusest eh, ja vastutan demokratiseerimise ja valimiste teenuste te,, teenistuse eest. annan sõna aga kolleegile, kes on samuti välisteenistusest ja tegeleb eh, Nigeeria kui geograafilise piirkonnaga. tahan lihtsalt viidata sellele, mida ütlesid missiooniga seotud kaks parlamendisaadikut leian, et tegemist oli äärmiselt eduka vaatlusmissiooniga, see oli äärmiselt oluline, mis puudutab kahepoolseid suhteid Euroopa Liidu ja Nigeeria vahel. tegemist oli valimisvaatlusmissiooniga, mis äh, muutis äh, võimalikuks Euroopa Liidu rolli ja usaldusväärsuse suurendamise partnerina Nigeeriale äh, Äh, oluline oli see ka äh, valimissüsteemi parandamisele ning äh, valitsemise parandamisele. see võimaldas ka edendada poliitilist dialoogi ning tugevdada partnerlust Nigeeria ning Euroopa Liidu vahel. niisiis leian, et see valimisvaatlusmissioon muutis äh, meie jaoks võimalikuks oluliste järelduste tegemise valimisprotsessi üle ning sellel oli ka oluline lisaväärtus meie kahepoolsetele suhetele. me loomulikult äh, teeme ka jätkusoovitused, üritame säilitada momentumit, nagu ütles peamine raportöör ning kindlustada, et antud missioon ei oleks mitte ainult valimisvaatlusmissioon, äh, vaid see tugevdaks ka meie kahepoolseid suhteid. nüüd annan aga sõna oma kolleegile aitäh! Äh, võtan sõna Euroopa välisteenistuse geograafiliste teenistuste nimel. meie jaoks äh, on äh, tegemist kombinatsiooniga intensiivsest perioodist alates kahe tuhande seitsmenda aasta valimistest dialoog Nigeeria valitsusega vajalike reformide kohta, meie koostöö Nigeeria valitsusega on paranenud, oleme andnud abi valimisreformile Euroopa Arengufondi alt ning meil on ka intensiivne dialoog äh, äh, kolm kohtumist aastas kõrgemate ametnike tasandil ning ministrite vaheline kohtumine alates aastast kaks tuhat kümme regulaarselt ja siin on äh, demokraatia tugevdamise ning äh, valimisprotsessi reformimise teema pidevalt käsitluses. Äh, ja Nigeeria puhul on meie jaoks tulnud väga positiivseid märke. selge oli ka see, et Nigeeriale tekitab muret, mis laiemas regioonis aset leiab ning Araabia kevade mõju äh, ning see puudutab ka seda, milliseid lähenemisi on võetud ning seda äh, rahu, mis oli selge enamiku perioodi vältel, samas ei tohi loomulikult alahinnata seda, kuivõrd tõsiselt on olnud vägivallapuhangud Põhja-Nigeerias presidendivalimiste tagajärjel. nii et aitäh. Äh, aitäh, proua Lambert, palun. kas te tahaksite samuti midagi? aitäh ja mul oli hea meel, et mul oli võimalus osaleda valimisvaatlusmissioonis ning tahaksin tänada äh, härra Peterlet ja proua Nedeltševat äh, nende äärmiselt professionaalse ning äh, pädeva ning enesekindla äh, äh, valimisvaatlusmissiooni juhtimise eest ning äärmiselt hea oli ka personalipoolne toetus oleme juba välja toonud terve rea asju, mis kõik on äh, murettekitavad tuleviku seisukohalt. üks on see kontekst, milles need valimised aset leidsid. meil olid vaatlejad kõikides Nigeeria osariikides, mõningad valimistulemused mõndades kohtades on väga küsitavad ikkagi äh,. arvestades seda Eh, milline on poliitiline olukord deltas ja nii edasi. see on käimasolev poliitiline probleem ja tahaksin käsitleda ka seda, et eh, parlamendivalimisi nendest kolmest peetakse ilmselt kõige vähem oluliseks ja mõned ehk küüniliselt ütlevad, et eh, suured rahad on poliitilises süsteemis mujal samas aga usun, et Euroopa Parlamendi jaoks on tegemist huvitava väljakutsega, eh, mis puudutab selle valimisvaatlusmissiooni jätkutegevust eh, parlamendi seisukohast, mida on võimalik teha selleks, et eh, arendada välja paremaid suhteid Nigeeria parlamendi endaga ja samas on meil ka see jätkuv küsimus, kuidas parandada valimiste kvaliteeti, sest et jah, paljud inimesed ütlevad meile, et äh, kahe tuhande üheteistkümne aasta valimised on paremad, aga järgmise korra valimised peavad olema veel paremad. ja mul äh, tekib tõesti küsimus, kas äh, parlament leiab, et need välisteenistuse äh, komisjoni võimekused on piisavad selleks, et sellist tüüpi suhteid arendada või on ka siin parlamendil oma roll mängida? Eh bien, merci beaucoup. Je crois que cette... aitäh. ma arvan, et siinkohal võiksimegi lõpetada. kõik said sõna, kes seda soovisid. tänan teid arutelus osalemise eest, tänaseks on istung lõppenud, homme hommikul me jätkame istungit kell üheksa. meenutan kolleegidele, et võtke palun kaasa oma hääletuskaardid, et me saaksime hääletusprotseduuri normaalselt läbi viia. kena õhtut kõigile homseni. oleks saanud täna linna.